presidendi avaldus olukorra kohta liidus. mul on hea meel, et komisjoni president Juncker äh, siin meie täiskogul peab täna oma kõne. viimastel aastatel Euroopa Liidu poliitikast me räägime täna ja mõtleme selle üle järele, mis on viimastel aastatel toimunud, aga on vaja ka põhimõttelisi suuniseid ja kurssi ja kõigest sellest me räägimegi ja määratleme need asjad üheskoos. see on äh, tähtis, et komisjoni president teeb avalduse meil, see on üks osa meie demokraatlikest protsessidest ja täna teist korda. ja äh, tegemist on demokraatliku tervenemise protsessi äh, nähtusega, saadusega. ja tähtis on, et äh, see on üks osa täiendavast äh, demokraatiast, mis aastast kaks tuhat neliteist on lisandunud. nii et peame üheskoos edasi liikuma jah, tohutu meedia tähelepanu all oleme me täna siin ja on selge, et eh, komisjoni presidendi avaldus olukorrast liidus on tõesti erakordne sündmus parlamendi elus aasta jooksul ning kahtlemata on tegemist ajalooliste väljakutsetega meie ees. see puudutab kogu Euroopa Liidu, kogu Euroopa arengut eh, eh, ja kahe päeva pärast toimub Bratislavas riigipeade valitsusjuhtide tippkohtumine kahekümne seitse liikmesriigi ringis ja on tähtis seada uued suunad. ja viimastel nädalatel ma tean, kolleegid on töötanud eh, tänase päeva kõnede kallal ja meil on suur heameel, et me saame nüüd anda Euroopa Komisjoni presidendile olukorrast Euroopa Liidus lugupeetud härra president, mu daamid ja härrad, saadikud, nõukogu eesistuja, lugupeetud kolleegid. aasta eest septembrikuus kaks tuhat viisteist oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ütlesin, et Euroopa Liidu olukord eh, jätab soovida see ei puuduta ainult Euroopat, nagu ma tookord ütlesin, meie Euroopa Liitus ei ole piisavalt liitu ja aasta hiljem see hinnang on endiselt paikapidav, vaatamata edasiminekule on Euroopa Liit paraku mitte kõige paremas vormis. jah, palju on paremaks muutunud eh, osaliselt oma eksistentsiaalsed eh, kriisid on need, millega me oleme pidanud tegema. jah, need valdkonnad, kus me spontaanselt või mitte spontaanselt mm, oleme pidanud reageerima, on liiga suur valdkond, liiga suur ja valdkonnad, kus me solidaarsust üles näitame koostöös, on paraku väike. tihtipeale eksklusiivsed liikmesriikide huvid nihutatakse esiplaanile ja saagem õigesti asjast aru, Euroopa integratsioon on midagi, eh, mida ei saa forsseerida liikmesriikide arvelt. Euroopa ei saa muutuda ulatuspotiks, eh, katlaks. Euroopa eh, elab oma mitmekesisusest. komisjonil ei ole kavas Äh, nagu küll mõnikord öeldakse, et liikmesriigid kuidagi kõrvale tõrmuda. me ei ole nihilistid. me ei ole hävitajad, lõhkujad, me oleme ehitajad, kes tahavad paremat Euroopat. Euroopa äh, ei ole riigistamise teel praegu, vaid ta ei tohi saada ka ühtseks riigiks. aga meil on mõrad meie ehitusest ja toimub mm, lagunemine seal ja haprus seal, kus oleks vaja rohkem liitu. ja populistid kasutavad selle ära, aga populistid ei lahenda probleeme, vastupidi populism hoopis tekitab probleeme ja me peame ennast selle vastu kaitsma. jah, on tulnud aeg tõesti võtta, teha vahekokkuvõtted, tööpuudus Euroopas on endiselt liiga kõrge ehkki aastal kaks tuhat kolmteist ja kuni tänaseni kaheksa miljonit uut töökohta on loodud ja tööhõive on tasapisi hakanud suurenema. aga sotsiaalne ebaõiglus säilib ja sellepärast me peame kiiresti ka sotsiaalõiguste kallas, kallal töötama ja tegema seda energiliselt ja entusiastlikult Euroopa ei ole piisavalt sotsiaalne. me peame muutma seda. ja puudujääk on langenud ühe koma üheksale protsendile, stabiilsuspakt on hakanud mõjuma, puudujääk on hakanud vähenema, aga see ei tohi muutuda paindlikkuse paktiks, vaid peab olema arukas paindlikkus ja seda tuleb rakendada nii, et majanduskasv eh, ei saaks kuidagi pärsitud. nüüd kokkuvõtte juurde eh, kuulub ka see, et tuleb vaadata neid, keda me kaugemalt jälgime, meie partnerid ja sõbrad kogu maailmas. kõik kahetsevad Brexitit, on mures selle üle, et kas Briti otsus mitte ei tähenda seda, et Euroopa Liidu lagunemise protsess käivitub. ma ütlen siin täna teile, me austame ja kahetseme samal ajal Briti otsust, aga Euroopa Liit Äh, ei ole ohus me oleksime rõõmsad, kui Briti äh, väljaastmistaotlus võimalikult kiiresti saabuks, sest vastasel korral iga päev kasvab ebakindlus ja sellel on vaja teha lõpp ja et meie suhted Ühendkuningaga jääksid sõbralikuks, tuleb need uuetel alustel korraldada. jah, äh, äh, need, kes äh, tahavad juurdepääsu siseturule, peavad ka vaba liikumise võimaldama. Need kaks asja on omavahel seotud meie partnerid küsivad meilt ikka ja jälle, kas Euroopa Liit ikka on veel suuteline ka lepinguid, kokkuleppeid sõlmima teiste riikidega. meil on kaubanduslepped saja neljakümne riigiga kogu maailmas, me oleme suurim kaubanduspartner ja mina ei ole mingi pime vabakaubanduse pooldaja, aga ma olen selle poolt, et eh, me tööhõivet ei jätaks meie kaubanduslepingutes kahe silma vahele. kaubandus tähendab rohkem arba, töökohti. kolmkümmend miljonit töökohta Euroopas sõltuvad ekspordist üks seitsmest töökohast Euroopas sõltub meie kaubavahetusest muu maailmaga. miljard rohkem eksporti eh, tekitab neliteist tuhat täiendavat töökohta Euroopas juurde. ja just sellepärast eh, rõhutan ma, on eh, kaitsen ma kahel käel kaubanduskokkulepet Kanadaga, see on parim kokkulepe, mis me eales oleme sõlminud. garantiid, mida meil vaja on, äh, täpsustuvad parlamendi menetluse käigus ja igasugused kõhklused selle käigus kõrvaldatakse, aga äh, me ei tohi tagasi minna oma lepingus Kanadaga. meie partnerid maailmas äh, Hiina, USA, aga India, Jaapan samuti Äh, näitavad meile kogu aeg kliimamuutuste peeglit. Pariisi äh, kokkulepe on õiguslikult siduv globaalne kokkulepe ja ilma Euroopa Liiduta ei saanuks see sündida. me olime eestvedajad ja taganttõukajad ja äh, me oleme teisigi mõnikord väga sõnakalt kutsunud üles tegutsema ja nüüd ameeriklased ja hiinlased on ratifitseerinud leppe ja Äh, ainult mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on paraku selle ratifitseerinud. nii et tuleb see ära teha. Pariisi kliimakokkulepe tuleb ratifitseerida. Äh, aga igasugune venitamine äh, muudab meid naeruväärseks rahvusvahelise üldsuse silmis ja meie partnerid väljaspool öö, Äh, ei mõista meie otsuste langetamise protseduuri seetõttu enam. me ei ole Euroopa Ühendriigid, see kõne, mida ma siin pean, äh, äh, ei ole kuidagi võrreldav selle kõnega, mida USA president peab olukorrast USA-s. meie oleme väga mitmekesised ja paljud ei mõista meid aga Euroopa halb ajalugu on tinginud selle, et me oleme sellised, nagu me oleme. aga see ei ole mingi põhjus, miks öö, öö, asjad muuta veelgi keerulisemaks ja arusaamatumaks, kui nad praegu on. jah on vaja julgust ja pühendumust ja seda, Äh, kõigil, ka liikmesriikide parlamentides. In Brüssel laut ja sagen und so. Äh, ja äh, jätta mulje, et ei olda otsuste langetamise juures, ei ole vastuvõetav. Euroopa kodanikud ei tohi enam äh, ei tohi pettumist valmistada, neil tuleb silma vaadata. ja äh, ei tohi vastuta, vastandada institutsioone ja riike, inimesed vaatavad Euroopa poole ja tahavad käegakatsutavaid tulemusi ja otsuste elluviimist härra president, kallid kolleegid. kallid kolleegid, konkreetselt Euroopa sammud järgmiseks kaheteistkümneks kuuks on hädavajalikud. järgmised kaksteist kuud on otsustava tähtsusega, kui me tahame oma liitu taas ühendada, kui me tahame ületada lõhed ida ja lääne vahel, lõhed, mis viimaste kuude jooksul on taas avanenud kui me tahame seda teha, siis peame näitama, et me peame kiiresti ja otsusekindlalt tegutsema nendes küsimustes, mis on tõesti tähtsad. seda ka siis, kui me tahame maailmale näidata, et Euroopa on endiselt jõud, mis oskab ühiselt tegutseda, siis me peame käised üles käärima ja tegudele asuma. saatsin president Schulzile ka selleteemalise äh, kirja ja seda ka peaminister Fitso järgmine aasta on otsustava tähtsusega aeg, mis peab aitama meil paremat Euroopat pakkuda. Euroopat, mis kaitseb äh, Euroopa eluviisi, annab jõudu meie kodanikele nii kodus kui ka väljaspool äh, ning äh, Euroopat, mis on vastutustundlik. ma olen veendunud, et Euroopa eluviis on kaitsmist ja alalhoidmist väärt mul on tunne, et väga paljud teist on, meist on unustanud, mida eurooplaseks olemine tähendab. mida tähendab see, kui me oleme Euroopa Liidus osalised, eurooplaste liidus? mäletate, miks Euroopa rahvad otsustasid koostööd tegema hakata? mäletate, kuidas äh, solidaarsus sooviti äh, esimesel mail kaks tuhat neli Äh, kui Poola rahvas liitus. Poola on suur rahvas. You... mäletage, miks Euroopa Liit äh, lehvis Portos, Madridis, Sevillas, tervitas uusi äh, demokraatiaid, noori demokraat Tugalis ja Hispaanias solidaarsuse vaimus meele, meenutagem seda, et Euroopa on eestvedav jõud, mis võib kaasa tuua ka ühtsuse, ka Küprose taasühendamise, ma toetan kahte Küprose äh, liidrit selles protsessis. see taasühendamine peab aset leidma. Euroopa tähendab ennekõike rahu see pole sugugi mitte juhuslik, et kõige pikem rahuperiood Euroopas sai alguse Euroopa ühenduste loomisega. seitsekümmend aastat kestvat rahu Euroopas. maailmas, kus on nelikümmend relvastatud konflikte, kus on hukkunud kakssada tuhat inimest aastast aastasse loomulikult meil on veel e-, endiselt eriarvamused, mõnikord me nägeleme äh, aga me nägeleme sõnadega ja meie konfliktid lahendatakse laua taga, mitte kaevikutes. üks oluline osa meie Euroopa eluviisist on meie väärtused, vabadus, demokraatia, õigusriigi põhimõte. eurooplased ei lepi kunagi sellega, et Poola töötajaid kiusatakse taga, pekstakse või tapetakse äh, tänavatel. meie, eurooplased, oleme surmanuhtluse vastu kategooriliselt. meie, eurooplased, usume sõltumatusse tõhusasse kohtusüsteemi. tõhus kohtusüsteem toetab majanduskasvu ning kaitseb põhiõigusi. sellepärast edendab Euroopa õigusriigi põhimõtet ning kaitseb õigusriigi põhimõtet üle kogu maailma. eurooplaseks olemine tähendab seda, et meil on õigus, et meie isikuandmeid kaitstakse Euroopa õigusega eurooplastele ei meeldi, et nende iga liigutust jälgitakse ja et äh, kõik ettevõtted jälgivad nende iga hiireklõpsatust. sellepärast komisjon ja nõukogu maikuus äh, tegid ettepaneku ühtse Euroopa andmekaitse äh, õiguse kohta Euroopa isikuandmete kaitse küsimustes. Euroop-, isikuandmete kaitse on Euroopas oluline. eurooplaseks olemine tähendab ka seda, et meil on võrdsed mängureeglid see tähendab seda, et töötajad peaksid saama sama pal-, töö eest äh, samas kohas äh, võrdset palka. ning just sellepärast komisjon toetab meie lähetatud töötajate direktiivi ettepanekut. siseturg ei ole koht, kus töötajaid võiks kurvasti ära kasutada, vaid äh, kus, kus nende sotsiaalseid standardeid saaks alla tõmmata. meil ei ole siin metsik lääs, meil on äh, sotsiaalne turumajandus ilma sotsiaalse dumpinguta. võrdsed mängureeglid tähendavad ka seda, et Euroopas kaitstakse tarbijaid äh, kartellide vastu ning äh, jõu-, tugevate ettevõtete kuritahtliku tegevuse eest kõik ettevõtted, suured ja väikesed, peavad maksma makse seal, kus nad kasumit teenivad. ma lubasin teile, et minu komisjon võitleb maksudest kõrvalehoidmise vastu ja te ei uskunud mind, paljud teie hulgast ei uskunud meid, kuid seda me praegu teeme. meie komisjon töötab tulemuslikult maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses eurooplaseks olemine tähendab ka seda, et me kaitseme oma terasetööstust. meil on juba kolmkümmend seitse dumpinguvastast äh, meedet, äh, et kaitsta meie terasesektorit ebaõiglase konkurentsi eest. aga teha tuleb veelgi enam, sellepärast et ületootmine mõningates maailma piirkondades äh, seab mitmed Euroopa tootjad pankrotiohtu ning selle tulemusena jäävad terasesektori töötajad tööta. seetõttu käisin ma ka sel aastal kaks korda Hiinas, et rääkida ületootmise äh, temaatikast. seetõttu on teinud komisjon ka oma ettepaneku äh, vähendada äh, to-, muuta tollieeskirju, kutsume parlamenti ja kõiki liikmesriike meie selliseid kaitsemeetmeid toetama me ei peaks olema vabakaubanduses naiivsed. me peaksime võitlema dumpingu vastu niisama jõuliselt, nagu Ameerika Ühendriigid on seda teinud. suur osa e Euroopa Liidu eluviisist on meie põllumajandussektor. komisjon äh, kaitseb alati meie põllumehi, me toetame neid alati, iseäranis äh, rasketel aegadel nagu praegu. eelmisel aastal äh, tabas põllumajandussektorit valusalt Venemaa kehtestatud äh, embargo. ja seetõttu oleme äh, piimatekt-, piimandussektorit ja, ja piimatootjaid toetanud, et neid taas jalule aidata, sellepärast et ma ei saa leppida sellega, et piim on odavam kui vesi eurooplaseks olemine tähendab meis, meie jaoks äh, ka eurot. maailma finantskriisis äh, euroala on kaitsnud meid suurema ebastabiilsuse eest. Äh, euro on äh, valuutana liidrirollis ning toob sageli nähtamatut majanduslikku kasu meile. viiskümmend miljardit eurot oleme me intressimaksudena euro, tänu eurole kaitsnud Äh, ja äh, seda tänu Euroopa Keskpanga finantspoliitikale, rahapoliitikale. viiskümmend miljardit, mida valitsused saavad investeerida äh, ja millega saab võlga vähendada. viie presidendi raport, mis käsitleb euroala süvendamist, kirjeldab komisjoni ambitsioone ja komisjon peab sellest endiselt kinni ma, mulle meeldiks, kui sellest räägitaks rohkem Euroopas iga kord, kui valitud poliitikud kuskil sõna võtavad. Euroopa Liit ei peaks mitte ainult meie Euroopa eluviisi kaitsma ja alal hoidma, vaid äh, andma ka Äh, relvad neile, kes elavad Euroopas, meil on vaja äh, Euroopat, mis toetab meie kodanikke, meie majandust. seda tehakse täna, sest maailmas eelkõige digitaalselt, digitaalne tehnoloogia, digitaalne kommunikatsioon äh, on täna üks osa meie kõikidest elualadest meil on vaja juurdepääsu kiirele internetile, me peame olema ühendatud, meie majandus vajab seda, meie rahvas vajab seda ning me peame sellesse ühendus, ühenduvusse investeerima ja sellepärast teeb komisjon ettepaneku reformida meie Euroopa telekommunikatsiooniturgu me tahame äh, luua uue õigusraamistiku, mis kajastab äh, praegust olukorda ning võimaldab investeeringuid äh, ühenduse tagamiseks. ettevõtted peaksid saama investeeringuid planeerida järgnevaks kahekümnendaks aastaks. kui eurooplased investeerivad uutesse võrgustikesse ja uutesse teeni-, teenustesse, siis see toob kaasa vähemalt üks koma kolm miljardit uut töö, miljonit uut töökohta järgmise kümne aasta jooksul ühenduvused, tagamine peaks tooma kasu kõigile ja seetõttu komisjon teeb ettepaneku 5G ähm, äh, võrgustiku kohta üle kogu Euroopa Liidu äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. sellel on potentsiaal luua veel kaks miljonit töökohta Euroopa Liidus. igaüks saab ühendu, ühendatusest kasu Noh, sõltumata sellest, kus elatakse, kui palju teenitakse. nii et meie ettepanek oleks kõikidele Euroopa linnadele ja piirkondadele tagada äh, internetiühendus äh, avalikus sektoris kahe tuhande kahekümnendaks aastaks me peame ka oma äh, loomesektorile abikäe osaldama, ulatama, me peame neid kaitsma. loomesektor, loojad, kunstnikud äh, on äh, üheks meie tugevuseks, see ei ole mingi hobi, see on amet, ma tahaksin, et ajakirjanikud, autorid, kirjastajad saaksid äh, oma töö eest õiglast tasu ükskõik, kus nende loomingut jagatakse, kas koopiamasina kaudu, interneti kaudu, trükiste kaudu, Äh, autoriõiguse eeskirjad, äh, mille kohta oleme ette pannud, tagavad just sellesama õiglase tasu. ja meie Euroopa majanduse jõustamine tähendab mitte ainult seda, et me ei investeeri mitte ainult ühenduvusse, vaid ka töökohtade loomisse. kolmesaja viieteistkümne miljardi suurune investeeringute plaan on kasutanud juba ära sada kuuskümmend miljardit oma esimese aasta jooksul. üle kahesaja väikese ja keskmise suurusega ettevõtte ning iduettevõte on saanud laenu tänu Euroopa strateegiliste investeeringute fondile ja see pole kõik, me jätkame seda tööd. täna teeme ettepaneku äh, Euroopa strateegiliste investeeringufondi kestust kahekordistama äh, ja ka finantsvarasid kahekordistama. Teie toetusega kanname hoolt selle eest, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond pakub vähemalt viissada miljardit äh, ehk siis pool triljonit investeeringut kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning tahame saavutada seda, et kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks äh, oleks see summa kakssada, kuussada kolmkümmend miljardit. kui liikmesriigid äh, oma panuse annavad, saavutame selle tulemuse isegi kiiremini. me tahame selli-, sedasi meelitada ligi äh, erainvesteeringuid Äh, aga selleks tuleb ka õige investeerimiskeskkond luua. Euroopa pangad on märkimisväärselt paremas seisus kui kaks aastat tagasi ja seda tänu meie ühistele Euroopa tasandi pingutustele. Euroopal on vaja oma pankasid, aga majandus sõltub majandus, mis sõltub ainult pankade krediidist äh,, äh krediidist, ei ole tugev majandus, see on äri jaoks halb, nagu finantskriis meile näitas ja seetõttu me peame kapitaliturgude äh, liidu kallal rohkem tööd tegema. komisjon teeb konkreetse teekaardi ettepaneku äh, teile äh, selle kohta täna. kapitalide liidu liit muudab meie finantssüsteemi tugevamaks see annab ettevõtetele kergema juurdepääsu, mitmekesisema juurdepääsu rahastamisvahenditele kujutage ette, et te, teil on idufirma ning teie pank keeldub teile laenu andmast. praegusel hetkel on teil sellisel juhul piiratud võimalused. kapitalide Tuurukude Liiduga on teil mitmeid alternatiive, mitmeid rahastamisvõimalusi, millega te saate oma iduettevõttele hoo sisse kapitaliturgude rahastamine on äriettevõtete jaoks oluline. üks näide. meie väärtpaberistamise ettepanek on olnud äh, õigusloojate äh, laual juba äh, aasta aega, sellega saaks umbes sada miljardit eurot täiendavaid rahastamisvahendeid Euroopa ettevõtetele vabastada. nii et töötagem nüüd kiiremini selle vastuvõtmise nimel meie investeerimisplaan töötas paremini, kui me Euroopas oodata ja loota oskasime. meie nüüd viime selle maailma tasandile. täna käivitame äh, ambitsioonika äh, Aafrika ja Aafrika naabruskonna investeeringute plaani. see võiks mobiliseerida nelikümmend neli miljardit äh, investeeringuid või kuni kaheksakümmend, võib-olla isegi kuni kaheksakümmend kaheksa miljardit, kui liikmesriigid seda soovivad. see on täienduseks meie abile ning aitab rände algpõhjuste vastu võidelda. kui arenguriikides on majanduskasv äärmiselt madal, nagu kahe tuhande kolmandast aastast alates on, äh, siis on just nimelt selliseid algatusi vaja, muidu inimesed selleks, äh, et viimase õlekõrra järgi haarata, äh, asuvadki rändeteele. sellised algatused on hädavajalikud. me investeerime selle tingimuste parandamisse väljaspool Euroopat, aga me peame ka äh, reageerima humanitaarkriisidele, humanitaarkriisidele ka kodus. rohkem kui äh, kuskile mujale tuleks meil investeerida noortesse. mina ei saa mitte mingil juhul leppida ega kavatsegi leppida sellega, et äh, Euroopa on tööpuuduses noorte manner. ma ei lepi sellega, et ma ei lepi sellega, et äh, Y põlvkond äh, võib kujuneda äh, seitsmekümnendal aasta jooksul esimeseks põlvkonnaks, kes vanemad. loomulikult, see kuulub liikmesriikide valitsuste pärusmaale. tõsi, aga Euroopa Liit saab pingutusi selles valdkonnas toetada, saab liikmesriikide valitsusi toetada Euroopa noortetagatis, mille algatasime kolm aastat tagasi, on selleks ette nähtud komisjon, selle abil tõhustas noorte tagatise tööd üle üheksa miljardi noore inimese, üle üheksa miljoni noore inimese sai töökoha tänu Euroopa Liidule. ning me jätkame tööd noorte tagatise kallal sellepärast et äh, me peame keskenduma noorte eurooplaste oskuste parandamisele äh, ja aitama neid piirkondi, kus noored ena-, äh, noored kõige rohkem abi vajavad. Euroopa Liit saab aidata ka kaasa uute võimaluste loomisele noortele inimestele. väga paljud noored, sotsiaalse meelsusega noored soovivad ühiskonnaelule kaasa aidata ning solidaarsust edendada solidaarsus on sõna, mis on aluslepingutes mainitud kuus, mida on aluslepingutes mainitud kuusteist korda. Euroopa eelarve on finantssolidaarsuse tunnistuseks. Teie olete solidaarsuse tunnistuseks ning meie arengupoliitika on solidaarsuse tunnistuseks. ja kui me räägime pagulaste kriisi haldamisest, siis nüüd on hakanud ka solidaarsus pead tõstma. ma olen veendunud, et solidaarsust on vaja rohkemgi aga ma tean ka seda, et solidaarsus peab olema vabatahtlik, solidaarsus peab tulema südamest. solidaarsust ei saa kellelegi peale sundida, solidaarsust äh, ei saa kohustada. kutsun Slovakkia äh, eesistujat äh, leevendama erinevusi ja lõhesid nende vahel, kes ei soovi pagulasi oma ühiskondadesse lõimida ja nende vahel, kes on veendunud, et äh, õiglane ümberpaigutamine on äh, äh, väga oluline. ma tahaksin tugevat ja kohest reaktsiooni nii Kreekalt kui Euroopa Liidult selleks, et kaitsta saatjate alaealiseid me peame neid lapsi kaitsma. Euroopa Liit äh, neid kaitsmata jättes äh, rikub oma ajaloolisi väärtusi. ja ses samas vaimus teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa solidaarsuse äh, kogu. noored rühm, noored inimesed saavad pakkuda oma abi selleks kohtades, kus abi on kõige rohkem vaja Äh, pagulaste kriis, äh, Itaalia maavärin, see Euroopa solidaarsuse korpus peaks olema äh, töös nii kiiresti kui vähegi võimalik. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks esimesed sada tuhat noort inimest seal osalema. vabatahtlikult liitudes Euroopa solidaarsuse korpusega suudavad need in noored inimesed oma oskusi arendada ja nad saavad mitte ainult tööd, vaid ka väärt-, hindamatu väärtusega kogemusi. lugupeetud juhataja, president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud nõukogu eesistuja, Euroopa, kes kaitseb, on Euroopa, kes kaitseb ka ennast nii oma territooriumi sees kui väljaspool me peame end kaitsma terrorismi eest, see on meie äh, kõige tähtsam prioriteet. kahe tuhande neljandast aastast äh, alates on meil olnud üle kolmekümne terrorirünnaku, neliteist neist äh, viimase aasta jooksul. me peame jääma solidaarsuseks, me peame jääma ühtseks, kui me reageerime terrorismile. meie peame jääma iseendale, oma väärtustele truuks, oma mitmekesisele, avatud, äh, demokraatlikule äh, ühiskonnale truuks. me peaksime, peame näitama terroristidele, et äh, nemad ei saa rünnata meie väärtusi. aga see tolerantsus äh, ei tohi seada ohtu meie äh, julgeolekut ja seetõttu komisjon äh, on äh, seadnud prioriteediks enda jaoks ka julgeoleku. ja me oleme võtnud äh, meetmeid äh, relvade kasutamise kohta, terrorismi rahastamise kohta, me kavatseme interneti kallal, et võidelda terroristide propaganda ning radikaliseerimise vastu. aga tööd on meil veel palju. me peame teadma, kui, äh, kus inimesed meie piiri, piire ületavad, seetõttu me kaitseme uue Euroopa piiri valveametiga äh, oma piire meil on Kreekas mitmeid ametnikke ja äh, ka Türgi piiril ja ka sa-, üle saja ametniku äh, Bulgaarias. Euroopa Liit ning liikmesriigid peavad väga tihedat koostööd tegema, et äh, aidata kaasa uue ameti tööle. ja välispiiridele on antud oktoob-, antakse oktoobrist alates üle kahesaja äh, uue ametniku ja viiekümne uue äh, sõiduki. meil on vaja ranget kontroll, kontrolli selle üle, kes meie piirid ületavad äh, ja seda püüame saavutada aasta lõpuks. iga kord, kui keegi siseneb Euroopa Liitu või lahkub Euroopa Liidu territooriumilt, peab, tuleb seda registreerida, selle aeg, selle koht. nii saame me ülevaate liikumistest. novembrikuuks teeme ettepaneku Euroopa Liidu reisiinfosüsteemi kohta. see on automaatne süsteem, mille eesmärgiks on määratleda, kes, kellel on õigus Euroopas reisida. sel moel me teame, kes Euroopas re reisib juba enne seda, kui see inimene Euroopasse jõuab. piiride turvalisus tähendab ka seda, et meil on teabevahetus ja luureinfovahetus, me tugevdame Europoli. Europol peab toetama liikmesriikide õiguskaitseorganeid ning neil on juurdepääs andmetele ning me anname neile täiendavaid pädevusi, mida äh, organisatsioonil on vaja nii võitleme oma ambitsioonide nimel. meil on vaja äh, Euroopat, kes kaitseb äh, ning Euroopa peab kaitsema ka, kaitsma oma huvisid ka väljaspool oma piire. maailm kasvab, muutub. Euroopa muutub äh, iga päevaga väiksemaks, demograafiliselt väiksemaks, majanduslikult väiksemaks. kui me tahame oma mõju maailmas säilitada, siis on üsnagi selge, et me peame tegutsema koos ainult koos tegutsedes oleme me võitmatud. kui Euroopa on uhke, aga leebe, siis sellest ei ole, sellest ei piisa, kuivõrd maailm meie ümber on keeruline ja ohtlikum. vaadake näiteks Süüria konflikti. selle äh, kriisi mõjud Euroopale on vahetud, aga kus on Euroopa Liit, kus on äh, liikmesriigid äh, läbirääkimiste protsessis. Frederica Mogherini, meie kõrge äh, esindaja, komisjoni asepresident, teeb märkimisväärset tööd. aga meil on vaja tõelist Euroopa välisministrit, välisministrit, kes sarnaneks välisministrit, kes sarnaneks ja jällegi räägin äh, Frederica Mogherinist, kes sarnaneks meie äh, liikmesriikide diplomaatiliste korpustega ning kes võiks meid rahvusvahelistes äh, läbirääkimistes esineda, esindada. seetõttu ma kutsun üles Euroopa äh, strateegia väljakoostamisele äh, Süüria küsimustes, et Frederica Mogherini saaks tulevikus läbirääkimiste laua taha istuda ka Süüria küsimustes. Euroopa peab oma äh, positsiooni tugevdama. seda teeme ka kaitsepoliitikat edasi arendades. Euroopa ei saa ka tulevikus sõltuda ainult ühest äh, jõust, mis koosneb liikmesriikide sõjalistest jõududest. meil on vaja ühiselt kaitsta oma huve. viimase kümne aasta jooksul oleme osalenud üle kolmekümnes äh, sõjalises missioonis ja, ja tsiviilmissioonis Euroopas. aga kui meil puudub äh, alaline struktuur, ei saa me tegutseda tõhusalt. meil on vaja ka Euroopa Liidus äh, ühtset sõjalist jõudu nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes. me peame äh, meil on vaja Euroopa Liidu jaoks vajalikke sõjalisi äh, vahendeid, äh, et me saaksime oma tegevust koordineerida NATO-ga. ilm-, me ei tahaks, et solidaarsus Atlandi-üleselt väheneb. majanduslikust seisukohast lähtudes meie sõjaliste jõudude koondamine on õigustatud. koostöö puudumine kaitseküsimuses võib maksma minna meile üle kahekümne kuni saja miljardi euro aastas. kas sellisel juhul saame jääda käed rüpes istuma? ei, me peame tegutsema. peame tegutsema selleks, et tagada Euroopa kaitse Äh, tugevus ning Euroopa kaitse innovat-, äh, sektor peab olema innovaatiline. seetõttu teeme ettepaneku enne aasta lõppu, et loome Euroopa Kaitsefondi selleks, et stimuleerida teadusuuringuid ning innovatsiooni selles valdkonnas. Lissaboni leping lubab liikmesriikidel, kes soovivad seda, äh, oma kaitsejõudusid ühendada ühendada seda struktureeritud alalise koostöö raames. ja ma arvan, et nüüd on jõudnud äh, kätte aeg seda võimalust kasutada. lugupeetud härra president, viimane küsimus, millest ma tahaksin rääkida, puudutab meie kollektiivset vastutust. ma kutsun üles kõiki Euroopa institutsioone ja kõiki äh, liikmesriike võtma rohkem vastutust kui me jätkame praegust suhtumist, et äh, kõik õnnestumised on liikmesriigi asi, aga kõik kaotused Euroopa probleem, siis ei ole meil ühtset projekti ja meie ühtne projekt ei saa jääda püsima. Euroopat tuleb paremini selgitada. seetõttu nõuan ma, et iga volinik järgnevatel nädalatel külastaks äh, rahvusparlamente ning äh, et ta räägiks seal samamoodi meie liidu praegusest olukorrast kui ma oma mandaati alustasin, siis alates sellest ajast on volinikud käinud rohkem kui kolmsada viiskümmend korda rahvusparlamentides kõnelemas. ma loodan, et nad teevad seda edaspidi veelgi sagedamini. Euroopat ei saa üles ehitada, kui seda ei mõisteta ja kui seda projekti paremini ei selgitata, sellepärast et seda projekti ehitatakse koos liikmesriikidega ja see ei ole projekt, mis on suunatud nende vastu komisjon, mida ma juhin, soovib ajada komisjoni poliitikat. see ei ole mingi fantaasia, see on reaalsus, aga see tähendab seda, et komisjon peab kuulama, ta peab kuulama kodanikke, peab kuulama Euroopa rahvusparlamente ja peab kuulama Euroopa Parlamenti ning liikmesriike. me oleme kodanike jaoks olemas ja soovime neid kuulata veelgi intensiivsemalt ma viibin praegu Euroopa Parlamendis. ma ütlen, et me oleme valmis võtma juhtohje. ja ütlen, et need, kes ei kuula, need, kes ei vaata kodanikke, need eksivad, eriti kui nad on poliitikud, me peame kuulama kodanikke, peame neid kuulama iga päev, see ongi meie töö komisjon, nagu ma ka juba alguses teada andsin, võttis tagasi umbes sada õigusloomelist ettepanekut ja seda tegime kohe mandaadi alguses, mis tähendas seda, et õigusloomeliste ettepanekute arv vähenes kaheksakümne protsendi võrra. ja e, see tähendab seda, et viie aasta jooksul on meil võimalik e, tõhusamalt töötada nende ettejäänud ettepanekutega, tehes seda siis koos e, liidu seadusandjaga sellepärast, et äh, kui me ei keskendu ainult neile valdkondadele, kus Euroopa saab anda tõelist lisandväärtust, ei ole meil võimalik teha Euroopast sellist ala, kus äh, lähimuspõhimõte ja solidaarsus äh, on tõesti olemas poliitiline töö tähendab komisjoni jaoks ka seda, et me parandame oma vead, mida võib nimetada tehnokraatlikeks, siis kui need tekivad. komisjon, parlament ja nõukogu on ühiselt otsustanud, et tuleb kaotada mobiiltelefonide rändlustasud. see on lubadus, mida me tahame ka pidada. ja sellepärast võtsingi ma tagasi esialgse ettepaneku, mis puudutab rändlustasude kaotamist loomulikult oli tegemist väga hea kavatsusega, tegemist oli iseenesest ka tehniliselt õige ettepanekuga, kuid äh, see ei olnud kooskõlas nende lubadustega, mida me olime andnud. ja seetõttu esitatakse teile uus ettepanek. ning äh, seejärel on nii, et kui te Euroopas reisite ja teil on kaasas mobiiltelefon, siis võite te kõikjal tunda ennast nagu kodus. lõpuks tahaksin öelda, et oma vastutuse kandmine tähendab ka seda, et meil on kohustus reageerida sellele, mida tahavad valijad. ja sellepärast leiangi ma, et tuleb muuta reegleid, mida mina pean absurdseteks, reegleid, mis ütlevad, et volinikud, kes tahavad Euroopa valimistel üles astuda, peavad loobuma oma kohast. peaministrid ja ministrid liikmesriikides ei loobu ju oma ametikohast, kui nad valimistel osalevad ning äh, volinikud ei peaks seda samuti tegema, me peaksime äh, pigem julgustama seda, et volinikud saaksid osaleda äh, demokraatlikus elus ja et nad saaksid osaleda otsevalimistel. lugupeetud president, mina olen sama noor kui Euroopa projekt. Euroopa projekt tähistab järgmise aasta märtsis oma kuuekümnendat sünnipäeva ma olen Euroopa projekti raames elanud ja olen sellele projektile pühendanud kogu oma elu. ma usun sellesse, ma ei kahtle selles. ka minu isa uskus Euroopasse, sest ta uskus sellesse, et Euroopa kontinent peaks olema stabiilne, ta uskus töötajate õigusse, õigustesse ja uskus sotsiaalsesse äh, progressi ka mina usun, et Euroopa on kallis ja ta on habras, võttes arvesse, kui paljud äh, sõjad siit on üle käinud ja milline on vaba Euroopa hind. ma usun Euroopasse sellepärast, et minu isa andis mulle oma väärtused edasi. aga kas meie suudame neid väärtusi edasi anda oma lastele? millise pärandi me neile jätame? kas me jätame neile liidu, mis laguneb koost? sellise liidu, mis on unustanud oma ajaloo ja millel puudub igasugune nägemus tulevikust. meie lapsed, daamid ja härrad, väärivad paremat. Nad väärivad sellist Euroopat, mis suudab alal hoida oma eluviisi, nende eluviisi. Nad väärivad Euroopat, mis suudab neid kaitsta ja nende eest seista. on viimane aeg, et meie institutsioonid, valitsused ja kodanikud võtame selle vastutuse, mis kätkeb endas Euroopa ülesehitamist. me peame selle üles ehitama koos jah, ma tean, et kui räägitakse Euroopa tulevikust, siis räägivad optimistid, kes tihti on liiga optimistlikud, ja pessimistid, kes kahtlevad kõiges ja on põhimõtteliselt vastased. mina ütlen, et Euroopa on missioon ja ta on missioon nii Euroopas kui maailmas, aga kui me võrdleme seda pessimismi, mis näeb ainult puudusi, ja optimismi, mis näeb kõike väga roosates värvides, siis ennekõike on oluline tahta me peame äh, piisavalt tahtma Euroopat päästa, me ei tohi jääda ennast haletsema, me peame lootma. ja seetõttu ma kutsungi meid üles näitama üles suuremat äh, tahtejõudu. ma kutsun äh, meid üles tahtma ületama neid erimeelsusi, mis meil praegu on. ajalugu meie äh, nimed ei ole veel läinud ajalukku, aga meid hakatakse hindama selle järgi, kui palju me tahtsime, kui meelekindlad me olime ja kas meie tahtmine ja meelekindlus olid siirad. Äh, mõnikord me ei mäleta ajalugu ja mõnikord ei mäleta ajalugu meid, kuid meie vead jäävad igal juhul ajalukku ja seetõttu ärgem tehkem selliseid vigu, mis teevad lõpu Euroopa unistustele. suur tänu! see võib olla oluline. suur tänu, härra komisjoni president ja nüüd saab sõna Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees Manfred Weber. suur tänu. eile rääkisin ma noortest Suurbritannias, nad tahavad kuuluda Euroopasse. täna tahan ma samuti rääkida noorsoost noortel oli suurepärane suvi. rohkem kui veerand miljonit eurooplastest demonstreeris seda, et nad väga armastavad Euroopat. Nad sõitsid Interraili rongidega ja nad ei näidanud üles mitte usaldamust, vaid solidaarsust teiste Euroopa noortega. Der Spiegeli ajakirjanik tegi intervjuu mõnede noortega sellel demonstratsioonil ning üks neist oli noor inglane kes ütles, et jah, mina hääletasin selle poolt, et Ühendkuningriik jääks Euroopasse ja mul on väga halb tunne selle pärast, et ta sinna ei jäänud. Euroopa noored nõuavad, Euroopa noored loodavad seda, et tulevik on parem. üks noor itaallane, Matteo, oli samuti intervjueeritavate seas ja temalt küsiti, millist rahvust ei kannata, milline riik Euroopas ei peaks üldse olema Euroopa Liidu liige. ja tema vastus oli, loomulikult ei ole sellist riiki olemas, see on loll küsimus kallid sõbrad, selline on noorte meelsus. noored tahavad tulevikku oma käe järgi vormida ja sellest rääkis ka Jean-Claude Juncker, see oli tema kõne äh, peamine sisu ja äh, tähtis sõnum meile. härra Junckeri kõne äh, täna oli suurepärane, ma tänan teid, härra Juncker, ja teie komisjoni suurepärase töö eest! see, mis toimub järgmisel kaheteistkümnel kuul. Euroopa rahvas ei taha lõhestunud Euroopat, vaid tahab, et me töötaksime nende murede ja lahendustega, et Euroopas olukord paraneks, aga see ei toimu iseenesest. Euroopa eluviis jah, on praegu arutelu objekt ja meie, kui me kaitseme Euroopa eluviisi, siis tähendab seda, me kaitseme meie julgeolekut, see tähendab ka meie Euroopa Liitu sisserändamise ja väljarändamise süsteemi, meie andmekaitset. Euroopa eluviis on meie väärtused, me tahame Euroopa identiteeti, meie juured on kristluses eh, samuti judaismis, me tahame kaitsta neid, meie eluviis on ka solidaarsus ja tähtis on, et me ei jäta Kreekat ja Itaaliat üksi paguluskriisis. Euroopa elu viis tähendab ka majandustugevust, jah, Junckeri plaan investitsioone ergutada, innovatsioon, teadusuuringuid, neid toetada. me toe-, seisame Euroopa eluviisiga ka sotsiaalse turumajanduse eest ja minu fraktsioon tahab tänada Jean-Claude Junckerit ja vastutavaid äh, volinikke selle eest, et suured internetikontsernid on nüüd maksudest kõrvale hiilimise pärast vastutusele võetud. Euroopa eluviis seisab majanduskasvu eest. ainult kui meil on head ekspordivõimalused, kui me rohkem ekspordime, suudame me ka lõuna pool nooretele töökohad tagada ja minu fraktsioon on veendunud sellest, et seda tuleb toetada Euroopa eluviis tähendab ka jätkusuutlikkust. võlad ja eh, intressid on need, mida meie lapsed peavad hakkama tagasi maksma ja see ei ole õiglane. me ei tohi uut võlgu võtta. Eh, ja Euroopa eluviis tähendab ka ausust. Türgi on meie tähtis partner, me tahame sõprussuhteid Türgiga, sest eh, samas ei saa ta olla täisliige ja Euroopa eluviis tähendab ka loomelisust tänu autoriõiguste kaitsmise eest ja me peame olema äh, loomingulised ka ja kaitsma meie loomingulisust ka digitaalajastul. ja äh, Euroopa eluviis äh, selle kohta tahaks veel konkreetseid ettepanekuid teha, te rääkisite Interrailist jah, tulevikus me tahame, et noored, kes saavad kaheksateist-aastased, saavad kingituseks Interraili pileti, et nad saaksid kolm nädalat ringi reisida Euroopas. jah, see on see, mis meil on plaanis järgmisel kaheteistkümnel kuul ja meil seisab ees nüüd järgmine arutelu Bratislavas, arutatakse ülemkogu ringis neid asju. ja ma tahaksin üles kutsuda järgmisele, palun ärge eh, palun vaielge, lõpetagem odav populism, võtkem vastutus selle eest, mis meil tuleb Euroopas ära teha. kallid kolleegid, üks konkreetne näide veel. Eh, selle ametisoleku aja jooksul on ministrite nõukogu sada kaheksakümmend sada nelikümmend kaheksa hääletust pidanud õigusloome üle. Prantsusmaa äh, on alati poolt olnud Tšehhi ja Poola. Poola on ainult üks kord otsuse vastu hääletanud, on ka alati poolt hääletanud ja Itaalia on alati poolt hääletanud, kunagi ei olnud jäänud erapooletuks. ja sellepärast minu palve ülemkogule, võtke vastutus, selgitage eh, kodanikele, mida otsustatakse siin Brüsselis ja lõpetage see odav populism seista Brüsseli vastu. poliitika. poliitikud peavad olema veendunud sellest, mis on tähtis ka siis, kui on vastasseis ja äh, me peame õppima noortelt seda entusiasmi, see Interraili põlvkond, kui neid tohib nii nimetada, õppige neilt ja nad võidelgem selle ühise Euroopa eest päevast päeva, me peame, kallid kolleegid, seda koos tegema. suur tänu, nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna esimees Pitella suur tänu. komisjoni president Juncker pidas praegu kõrgetasemelise kõne kus ta äh, väga teadlikult ja vastutustundlikult rääkis sellest, milline on olukord pärast Brexitit, ta rääkis ka investeeringute kavast ja rääkis väga selgelt äh, paindlikkusest. ta ei rääkinud kordagi kärpemeetmetest ja selle eest olen ma tänulik ta rääkis väga selgelt sellest, kuidas äh, võidelda maksude vältimisega ning äh, rääkis sellest, et järgmised kaksteist kuud on väga olulised ja selleks on meil vaja programmi. me toetame härra Junckerit. aga meie toetus sõltub sellest, milline on komisjoni võimekus neid äh, antud lubadusi tõepoolest ka teostada, kas me tõesti suudame Euroopat üles ehitada, nagu te ütlesite, härra president ma äh, kuulsin teie kõnes seda, et te tahate reageerida. pärast Brexitit oleme me kuulnud väga palju avaldusi inimestelt, kes ütlevad, et Euroopa on nüüd lõppenud, me oleme äh, kuristiku äärel, Euroopa on kadumas, aga pärast seda ei ole midagi juhtunud. meie juhid äh, paistavad olevat justkui kuutõbised Brexiti referendum oli meie jaoks väga kurb tulemus nüüd on sellest aga möödunud kolm kuud ja endiselt ei ole Suurbritannia astunud otsustavat sammu. kui see ei oleks nii traagiline, siis oleks see naeruväärne. Euroopa Komisjonil on selgepiiriline majanduspoliitika, meile kui sotsiaaldemokraatidele see meeldib, aga siiski ärritab see inimesi see muudab nad allergiliseks, nad peaksid äh, võtma ilmselt rohtusid selle allergia vastu, sest nad armastavad nii väga kärpemeetmeid. aga mina arvan, et äh, kärpemeetmete tee on, on äh, ummiktee. meie tahame alternatiivi, kuigi me teame, et praegu elame me erakorralisel ajal. me peame tegema koostööd ja peame seda tegema koos kõigi Euroopa-meelsete jõududega Euroopa Parlamendis, sest meil on äh, väga tõsised äh, poliitilised ideed, väga tõsised ettepanekud. meil on vaja võidelda natsionalismi pealetungiga, mida nimetatakse ka patriootlikuks äh, demokraatiaks. Juncker andis meie prioriteetide osas palju positiivseid vastuseid ja kordan need lühidalt üle. kestlik areng, töökohad, Euroopa demokraatia mobiliseerimine, need on kõik võtmesõnad meie väärtuste seisukohast. Need vastavad meie väärtustele ja vastavad sotsiaaldemokraatlikele põhimõtetele. kestlik areng jah, investeeringute kava jah, aga meil on vaja mõelda paremini läbi riskantsed investeeringud ja kestlikud investeeringud, siis veel pangandusliit, fiskaalne võimekus, globaliseerumisfond, paindlikkus neid äh, debatte oleme pidanud ja samuti oleme rääkinud stabiilsuspaktist. siin ei tohiks olla mingeid reservatsioone. sama puudutab eelarve küsimusi. me ei tohi seista vastu sellele, mis on Euroopa alustalaks, me ei tohi neid väärtusi kaotada. meil on vaja ka sellist finantsraamistikku, mille abil meil õnnestub võidelda nende väljakutsetega, mis meie ees praegu seisavad. Euroopa ei tohi olla lihtsalt karm kohtunik, vaadake, mis juhtus Hispaania ja Portugaliga. sanktsioonid ja karistused ei ole alati lahenduseks, Euroopa peab aru saama, peab mõistma, toetama ja ühendama. Euroopa peab olema kodanike sõber, ta peab eh, edendama planeedi heaolu. Euroopa peab olema maailmas eestkäija, kas mäletate Jacques Delors'i, seda, kuidas ta võitles eh, selle kuidas ta võitles oma väärtuste eest, ka meil on väga oluline majandus, väga oluline on see, et me väldiksime äh, maksude vältimist. kasum tuleb maksustada seal, kus see tekib. ei ole normaalne, et Brüsselis makstakse makse rohkem, kui maksavad USA multimiljonärid. meil on vaja maksuparadiiside nimekirja ja väga kindlaid käitumisjuhiseid ja lisaks sellele tahaksin rääkida veel ka sotsiaalsest agendast. tänu töötajate lähetuse direktiivile on meil võimalik jõuda edasi, aga meil on vaja ka noorte tagatisi, noorsootagatisi ja meil on vaja võidelda sotsiaalse dumpinguga. kuulake, mida ütles härra Juncker sotsiaalse dumpingu kohta. sotsiaalne dumping on olemas ka Euroopa Liidus. meil on vaja sellega võidelda, me peame võitlema sellega ühiselt, sest tegemist on sotsiaalse ülekohtuga. ja siis ähm, veel hooajatöö direktiiv ja samuti Euroopa tööjõutagatis, need on samuti väga olulised küsimused, aga paar sõna veel välispoliitikast. Frederica Mogherini tõepoolest peaks olema Euroopa Liidu välisminister, ta väärib seda. jah, meil on ühtne äh, kaitsepoliitika, meil peaks olema ühtne kaitsepoliitika, me peaksime ühiselt tegelema Aafrikast tuleva rändelainega. see on suurepärane valik, härra Juncker ja samuti on tore see, mida te rääkisite äh, saatmata alaealiste kohta, humanitaarkoridoride kohta ja Schengeni ala kohta ja samuti meeldis mulle see, mida te ütlesite Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia kohta. lugupeetud härra Juncker, komisjonil on võimekus ja on olemas ka vajalikud andmed selleks, et juhatada meid uude ajajärku, kuid väljas valitsevad nähtamatud riskid, millest kõige suurem on hirm maailm, mis põhineb hirmul, on maailm, mis on veel hullem kui see, milles me elame juba praegu ning ei ole õige allutada meid, meie lapsi ja tulevasi põlvkondi elama hirmuvalitsuse all. hirmuga võitlemiseks on meil vaja tarka poliitikat äh, ja äh, suurt Euroopa südant, aitäh! nüüd on sõna ECR-i fraktsiooni esimehel Kamalil oh,. suur tänu, suur tänu, Gianni juunis kaks tuhat kuusteist hääletasid britid selle poolt, et lahkuda Euroopa Liidust. rahulolematute hääledega liikusid Inglismaast kaugemalegi. Euroopa Liidus on palju liikmesriike, kus on samuti hoiatavaid ohumärke ja kui neid ignoreeritakse, siis ärge olge üllatunud, et mõni teine liikmesriik samuti tahab välja istuda, välja astuda. ECR-i kuuluvad äh, liikmed kaheksateistkümnest liikmesriigist ja nemad tahavad samuti, et Euroopa oleks äh, kodanikule ja liikmesriigile lähemal. meie hirm on see, et Euroopa projekt on valel kursil ja need, kes seda juhivad, ei ole nõus äh, tõmbama pidurit, sest nad ignoreerivad ohumärke täna räägime me sellest, kuidas Euroopat uuesti käivitada, aga me kuulame ju ikka sama mentorit, keda me oleme kuulanud äh, aastate kaupa. veel rohkem sõjalist sekkumist, veel rohkem liikmesriikide raha, veel rohkem võlgu, mida peavad maksma meie lapsed selleks, et äh, tänased sotsiaaldemokraadid võiksid rahule jääda. rohkem, rohkem ja rohkem. mida rohkem Euroopat te ehitate, seda kaugemal äh, tunnevad kodanikud ennast olevat mida rohkem te räägite Euroopa supernatsionalismist, seda sellest, et Euroopa on riikide ülene, seda natsionalistlikku, natsionalistlikumaks muutuvad liikmesriigid, see tähendab ka seda, et Le Pen ja Wilders saavad laiemat kõlapinda. ma tean, et see hirmutab meid, enamikku meist, see hirmutab meid, see on täiesti legitiimne hirm, aga eh, kui eh, neid legitiimseid hirme arvesse ei võeta, siis inimesed jõuavadki Le Peni ja Wildersi juurde me ei pea tegelikult maailma jagama vasakut, vasakpoolseteks ja parempoolseteks, debatt ei peaks olema sellest, me peaksime rääkima hoopis sellest, kuidas suurendada julgeolekut, luua need vajalikud töökohad ja anda oma valijatele võimalused, mida nad vajavad. ECR fraktsioonina usub, et meil on võimalik teha paremat koostööd, aga selleks ei ole vaja rohkem tsentraliseeritust. me usume, et Euroopa Liit võib teha vähem, aga teha seda paremini aluslepinguid tuleb muuta nii, et Euroopa Liidu pädevus väheneks Euroopa peab andma paindlikkuse olemasolevatele võrgustikele, mitte lihtsalt olema ühtne plokk. mitmekesisus on ju üks Euroopa suuremaid tugevusi, aga mitmekesisus ja vastastikune tunnustamine on äh, sattunud löögi alla, sest soovitakse ainult harmoneerimist, tahetakse ühtset euroala eelarvet tahetakse ühtset töötuskindlustust ja tahetakse ühtset maksusüsteemi kogu Euroopas. mitmekesista-, mitmekesisus peaks tähendama ka seda, et liikmesriike koheldakse võrdselt, aga kahjuks see ei ole nii, võrdsete seas on ka võrdsemaid. näiteks Prantsusmaa rikub Euroopa Liidu eelarvereegleid, aga äh, pääseb puhtalt, sest tsiteerin, ta on ju Prantsusmaa, tsitaadi lõpp. Merkel on rikkunud kõiki rändereegleid, mis üldse on olemas, aga Saksamaa on vana Euroopa maa ja pääseb puhtalt, kuid Kesk- ja Ida-Euroopa riigid võtab komisjon ko kohe sihikule kui äh, nii paljusid reegleid rikutakse, siis võib-olla peaks reegleid olema vähem, aga kõik täidaksid neid ausalt. meil on vaja ka demokraatiat ja avatust ja neid on vaja ka selles kojas ja üldse meie institutsioonides. meil on vaja teha lõpp nõndanimetatud suurele koalitsioonile, kus otsuseid teevad tegelikult ainult viis inimest, kes tulevad neljast riigist ja kuuluvad kahte väikesesse fraktsiooni. lubage neile viiele härrasmehele meenutada, et Euroopa Parlamenti kuulub seitsesada viiskümmend üks, äh, seitsesada viiskümmend üks liiget kahekümne kaheksast liikmesriigist ning me peaksime neid kõiki austama ja kuulama minu fraktsioon ja inimesed, kes meid on valinud kaheksateistkümnes liikmesriigis, leiavad, et Euroopa peaks vastama neile hoiatavatele märkidele, mis praegu on, ja kurssi muutma. meil on vaja mõistlikku reformi, mis ei arva, et Euroopa Liidul on kõik vastused olemas. sellist reformi mis äh, teeb lõpu sellele, mis praegu Euroopat takistab, nii et me saaksime taas olla suured, nagu me kunagi olime ja et Euroopa kodanikel oleks globaliseeruvas maailmas rohkem võimalusi, aitäh! liberaale fraktsioon. nüüd saavad, saab sõna liberaalide esimees Verhofstadt. ma tänan. kui ma nüüd õigesti aru sain, viimane sõnavõtt ütles, et natsionalismi ja populismi allikas on siin. meie olla natsionalismi ja populismi allikaks. kui te kaitsete Euroopat, kui te kaitsete Euroopat, Euroopa nägemust, kui te kaitsete Euroopa tsivilisatsiooni, siis teid täna süüdistatakse selles, et olete natsionalismi ja protektsionismi allikaks see on naeruväärne, kallid sõbrad, sellist asja kuulda, see on naeruväärne ühelt poolt, aga teiselt poolt on see tohutu probleem, mis meil on, sest ühes asjas on härra Kamalil õigus. nimelt natsionalistid ja populistid on pead tõstnud ja see on reaalsus. suur osa meie elanikkonnast ei näe Euroopas lahendust, tõsi see on Eh, mida härra Weber ütles, et noored on Euroopa poolt ja teisalt on väga palju eh, inimesi, kes ei näe enam Euroopas lahendust ja see on see tõeline kriis Euroopas, see lõhe põlvkondade vahel, noored, kes usuvad tul-, Euroopa tulevikku ja teised, kellel on suured probleemid sellega ja miks neil probleemid on, vaadakem siis seda koos selle teise poolega. ma arvan, et praegu peame seda tegema. inimestel on mulje, et nende el, elu on kontrolli alt väljas ja poliitikud ei kontrolli midagi Euroopa Liidu tasandil ega riiklik tasandil, maksudest sõrvetakse, hiilitakse kõrvale, rändevood ja neil on selline tunne, et neid ei kaitsta enam. ja samas konkurentsivõitlus, vaba kaubandus, vaba on midagi, mida nad näevad kui ebavõrdsuse ja ebaõigluse allikat. samas mina usun, et konkurents ja vabakaubandus tegelikult on uute võimaluste allikaks ja äh, progressi allikaks, aga selles on see probleem praegu Euroopa Liidus, et seda ei nähta ja sellises õhkkonnas on põlvkondadevaheline lõhe, inimesed on kaotanud kontrolli oma elu üle ja ei usu ka, et meie poliitikutena suudaksime aidata neid ja kontrollida olukorda ja nende hirmusid hajutada ja samas natsionalism ja populism mitte ainult Euroopas äh, tõstab pead. härra Trump USA-s on üks hea näide, meil on omaenda natsionalistid proua Le Penist äh, peale vasakult tiivad paremini välja ja ma ei näe nende vahel vahet mõnikord. nii et nemad propageerivad võltsjulgeolekut, nad arvavad, et taradega me lahendame probleemid, et probleemid jäävad väljapoole siis meie territooriumi, et kui me tara ehitame, siis on rändeprobleem lahendatud, kliimamuutused lahendatud, kõik kõiki probleeme tahavad nad müüride ja taradega lahendada, see on vale. kuidas kliimamuutusi hoida väljaspool oma piire? müüridega, kuidas terroristid hoida väljaspool oma piire? kas taradega või hoopis Euroopa Liidu tegevuspoliitikatega selle asemel ja kuidas maksude kõrvalhiilimisega tegeleda ja offshore firmadega, seda on võimalik teha ainult riigiüleste poliitikatega ja instrumentidega tulevikus aga tõsi on see ja ma usun, et rahulolematus, hirm ja viha kodanike hulgas on äh, just selle äh, lõhenemise tulemus, ühelt poolt on meil globaliseerumine maailmas ja teisalt demokraatlikud poliitikad, mis on välja arendatud äh, ikkagi koha peal liikmesriikide tasandil ja see tasakaalust väljaminek äh, tekitas meile kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi, turud olid globaalsed, aga poliitikad ei olnud seda. ja äh, siin on ka Euroopa nõrkus. Äh, Putin, Erdogan ja teised, kellega me silmitsi oleme. jah, on vaja positiivset vastust meie kodanike muredele, hirmudele ja uuesti haarata kontroll äh, Eh, nende elude üle ja selleks on meil vaja euroopalisi lahendusi ja suutlikkust kiiresti tegutseda ja see ei tähenda seda, et eh, liikmesriigi demokraatia kaob, ei, me täiendame seda. ja samas minu arvates võib öelda, et Euroopa ei ole mitte allikas, vaid vastukaal kontrollimatule ja metsikule globaliseerumisele ja äh, samuti natsionalismi vähivastane ravim. minu arvates on see õige analüüs ja te olete sellele eh, reageerinud konkreetsete ettepanekutega ja ma näen kolme tähtsat ettepanekut. kõigepealt Euroopa Kaitseliit jah, lõpuks ometi, see on juba kolmas kord, kui seda üritatakse, härra Juncker. esimene kord viiekümne neljandal aastal eh, Prantsusmaa parlament lükkas selle tagasi. on hea, et prantslased nüüd mõistavad oma viga viiekümne neljandast aastast. kaks tuhat kolm oli uus ka, et see teil ehk meenub ja samuti nurjus. ja nüüd ma olen ettepaneku üle väga rõõmus. Äh, Ungari ja Poola valitsused juba on oma sõna öelnud. Äh, nii et olgem ausad, mitte ei pea enam ainult ameeriklased vastutust võtma meie naabruskonnas, me peame seda ise tegema või ei tee seda keegi. ja kui Trump valitakse, siis ma omal illusioone ei sea. tema ei taha midagi siis ära teha. ja euroala ja majanduse korralik juhtimine, olgem ausad, ei saa eh, jätkata vanas vaimus, Gianni ju Äh, stabiilsuse kasvupakt, jah, te ütlete, seda tuleb kohaldada ja Gianni ütleb, et äh, ei, me ei kohalda seda, aga reaalsus on selline, et Prantsusmaal on stabiilsuse äh, ja kasvupakt ja neil on probleem, aga nad ütlevad, et ei ole probleemi, me seda ei kohalda, sama sakslased. selline on reaalsus. ja ma julgutan teid, härra Juncker, nelja presidendi äh, aruanne. Eh, finantsministrid, eh, fiskaalsuutlikkuse teemadega tegeleda, sest ei saa jätkata seda mängu stabiilsuse kasvupaktiga, me kaotame igasuguse usutavuse välismaailma silmis ja lõpetuseks ühine rände ja varjupaigapoliitika, sellega tuleb tegeleda kiiresti, nii või kiiresti kui võimalik eh, kas meil on julgust seda teha ja võimalus seda teha, ma arvan, et äh, olukord selleks on olemas, vaatame Brexitit. Brexit ei ole äh, mitte äh, probleem, vaid võimalus. nii näen mina seda, seda, see on võimalus, sest Briti valitsus tahab bre Brexitis teha elulugu, edulugu ja see on nende kohustus, väga hea, aga meil on ka omapoolne kohustus ja meie kohustus, meie vastutus on Brexitist teha edulugu Euroopale, kõigi kodanike jaoks Euroopas. ja võimalus on olemas lõpetada eh, see meie institutsioonide dramaatiline keerukus. ja ma nüüd lõpetan. Brexit ei ole mingi karistamine eh, või kättemaksu teema. Eh, minu arvates on küsimus eh, heades suhetes brittide ja Euroopa vahel ja rohkem on küsimus selles, millisena me tahame oma Euroopa Liitu näha tulevikus, see on praegu kaalul. ja minu sõnum täna on väga lihtne ja ma panen siin punkti, lõpetagem La Manche'i välja mõlemalt poolelt vastastikune süüdistamine ja lõppegu see jagamise poliitika ja kasutagem võimalust ja ärgem mõrvakem Euroopat, vaid taas leiutagem. jah, ma nägin, nägin. Äh, härra Verhofstadt äh, saadik Pätten kuulub fraktsiooni, kes kogu aeg kaebleb, aga ta tahab ikkagi nüüd küsimust ka esitada. kas olete valmis talle vastama, palun? ma tänan, härra president, härra Verhofstadt, kõigepealt minu õnnitlused teie uue ametisse nimetamise üle läbirääkimiste juht olete te eh, parlamendi poolelt Brexiti küsimusest, te olete alati loogiline ja järjekindel oma veendumustes ja kirjutasite seda, kuidas peaks Euroopa edasi liikuma, aga äh, kõik need asjad, mida me referendumis ajal kuulsime, te ütlete, äh, ei teostu, aga kuidas te arvate, ka britid peaksid lahkuma võimalikult kiiresti lah-, liikuma Euroopa Liidus, et artikkel viiskümmend on väga eh, pikk protsess, mina leian, et tõesti, me peaksime kiiresti lahkuma, et teie saaksite oma asja ajada ja meie oma asja edasi ajada, kui see oleks võimalik. ma olen kirjutanud ka raamatu sellest, kuidas kiiresti lahkuda, annan teile koopia pärast istungit, kas olete nõus sellise lähenemisviisiga? kõigepealt ma tänan lugupeetud saadikud positiivse hinnangu eh, üle minu ametisse määramise pärast, see on esimest korda, kui ma sealtpoolt kuulen seda ja minu vastus teie küsimusele on jah. härra Suulik, teiegi olete palunud protseduurilises küsimuses sõna. jah, ma tahtsin küsida, kuidas selle ajakavaga on? jah Ehm, paraku kell kõlas juba palju varem, aga mitu minutit läks kõneajast üle. ma oleksin väga tänulik selle eest, kui te ühest ja samast standardist peaks, peaksite kõikide puhul kinni. ma ei tea, kui tihti te siin täiskogul olete. Ehm, tavaliselt mind kritiseeritakse hoopis sellepärast, et ma väga range olen, mitte et ma kinni ei peaks ajakavast. ja seekord ma olen tõesti suuremeelne, sest ma olen veendunud sellest, et sellise arutelu puhul eh, ja fraktsiooni esimees eh, fraktsioonides, kus on kas kakssada liiget või sada üheksakümmend või kaheksakümmend, nagu härra Verhofstadti puhul, eh, siis võib ka paar minutit üle minna. see puudutab kõikide fraktsioonide esimehi ja selliste arutelude puhul ma olen suuremeelne ja proua Harms ja proua Zimmeri puhul samuti. nagu te võite ka kohe kogeda. proua Zimmer saab nüüd sõna. suur tänu, härra president, suur tänu ka selle eest, et kohe juba teatasite, et pigistate silma kinni. see oli nüüd valesti aru saadud. me peame otsustama Äh, kas asi on selles, et me hoiame kinni staatus quo'st ja kõik need valed äh, asjad äh, alles hoiame ja lõpuks ikkagi nurjume või et me uue demokraatliku ja sotsiaalse Euroopa Liidu ees seisame, see on see küsimus, millele peame vastama. meie arvates Euroopa koda vajab põhjalikku kapitaalremonti ja mitte ainult seda ei ole vaja puhastada siit ja sealt. see Euroopa koda peab jälle muutuma elamiskõlbulikuks inimeste jaoks. jah, peab olema taskukohane, kindlad töökohad, jätkusuutlik areng, puhas keskkond, kõik see kuulub ühtekokku eh, tulevikuperspektiivid noortele, aga ka eh, selged vastus nendele, kellel puudub peavari või vanurite vaesusele, selles vallas me teeme väga vähe ära. ja me ei usu enam, et kõigesse, siin me tegeleme tulekahjude kustutamisega, keegi ei ole selgelt öelnud, et senine Euroopa Liidu kontseptsioon äh, äh, äh, kuidas äh, ülemaailmses konkurentsis äh, edasi sellega minna. jah, kodanikel on suur võlakoorem, äh, eelarved liikmesriikides on väga-väga pingelised, tuleb samuti toimub erastamine avalikus sektoris ja meil on vaja muuta seda, mis toimub, meil on vaja väljavaateid Euroopa Liidus muuta, sest vastasel korral me jääme ringlema äh, ja me ei suuda rohkem äh, sotsiaalset kindlust tagada ja rohkem töökohti tagada, kui me räägime ka kogu aeg paindlikkusest ja äh, kaitsmata töösuhetest. millised peavad ettepanekud olema ka noortele? ja kui me küsime, miks Äh, olukorras, kus kasvab aina natsionalism ja liikmesriigid tahavad rohkem vastutuse jälle võtta, siis mis on selle põhjus? Äh, jälle äh, on hakatud propageerima natsionalismi ja sellega me kõigutame oma koja alustagasid, alustalasid parem ja vasak populistid tahavad Euroopat, mis oleks nagu lapitekk, aga see ei toimi, see on kõige suurem oht, mis meil praegu on. aga me oleme vähe kuulnud, kuidas sellele vastu seista. kõigepealt meil on vaja demokraatlikku liitu, tõesti demokratiseerida seda, see on üks ettepanek ja et äh, sellest ei piisa, et ainult komisjoni liikmeid tulevikus hakatakse valima. mida meil tõesti vaja on? mõelge, komisjon, sellele, vaadake, mida on kodanikud oma algatustes välja pakkunud. Teie ei ole oma algatustes, komisjon, seda arvestanud ja meil on vaja tugevat demokraatlikku vundamenti, kuidas seda ko kujundada koos kodanikega, ta ei ole seda öelnud. Need küsimused, mida me eh, täna teile esitame, komisjon, on pigem suunatud nõukogule ja me peame ütlema, et isegi teie eelkäija Barroso äh, on panustanud kõvasti sellele, et küsimus, kes täna valitseb Euroopa Liidus, äh, leiab äh, kodanike hulgas vastuse, et need on lobitöö tegijad. ja see ju kahjustab äh, teie tänast komisjoni. jah, ei piisa sellest, et härra Barrosot nimetada lobitöö tegijaks täna, palun tehke midagi ära selleks, et kaasata kodanikud, et nad ainult eh, ei arvaks, et üle nende peade otsustatakse. jah, väga palju on täna igasuguseid üleskutseid teile, viis-kuus korda kuulsin, et kutsutakse üles, aga keda teie üles kutsute? me peame midagi tegema või teie peate midagi tegema või kes? jah, eh, Brexit Äh, on nüüd aset leidnud ja et nüüd äh, võtta teha asju, mida varem teha ei saanud, kasutada see võimalus ära. aga jah, see töötukindlustus ühine, äh, ühine miinimumpalk Euroopas, need on need teemad, millega te peate tegelema. me ootame siin rohkem konkreetset ja veel üks märkus ainult. kõnelejad katkestatakse. palun lõpetage vasakuid panema ühte patta nendega, kes tahavad eh, müüre ja tarasid rajada ja sõda pidada. nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna esimees Harms lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Liidu kodanikud. minu fraktsioon alati, mida iganes arutatakse, minu fraktsiooni jaoks on Euroopa Liit oma saavutustega ja oma nõrkustega öö, kogu aeg südamel ja me peame mõtlema, kuidas astuda vastu natsionalismi vastu, mida me oleme õppinud kuuekümne aasta jooksul, et meil on vaja paremini mõista meie ühiseid huvisid ja kaitsta paremini meie ühiseid väärtusi ja just Euroopa Liit on see, kes aitab meil seda teha ja annab meile kindlustunde ebakindlatel aegadel. jah proua Mogherini tahab rohkem pädevust saada Brüsselile. jah, me mõistame seda, aga igal asjal on oma aeg, ma olen veendunud selles, et eh, me ei pea arutama kõigepealt institutsionaalseid muudatusi, vaid et me peame täna usalduse Euroopa Liidu ja institutsioonide vastu tagasi võitma ja seda konkreetsete tegemiste kaudu. meil on vaja usaldust tagasi võita mitte ainult Euroopa Liidu vastu, vaid eh, pluraalse, liberaalse, demokraatliku ühiskonna vastu on vaja usaldust taastada, sest see on sattunud surve alla. kuhu tahame meie rohelised liikuda, me tahame, et tegutsetaks nii, et uus usaldus tekib kodanikel ühise Euroopa tee vastu. viimasel aastal oleme me näinud kuidas ainult väike osa inimesi, kes maailmas on põgenema sundinud, on pannud meid nägema, millega siis tegemist on, tegemist sellise globaalse probleemi paguluse puhul. me oleme ainult väikese annuse sellest saanud, aga sellest ajast peale me vaidleme siin Euroopa Liidus, me oleme polariseerinud ja üha süveneb see polarisatsioon. ja minu fraktsioon on veendunud selles, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad täitma oma rahvusvahelist kohust ja võtma pagulased vastu paremini. kui me vaatame Aafrikale või Süüriale, ma palun tõesti, palvetan, et relvarahu püsiks ja kui me vaatame sinna, siis me näeme, et ka väljaspool Euroopa Liidus me peame palju rohkem ära tegema. sest kui mingit paremat kontseptsiooni Aafrika jaoks meil ei ole, kui meil ei ole paremat varjupaiga ja sisserände raamistikku, siis paraku ma kardan, et Eh, probleemid ainult kuhjuvad. solidaarsuse kohta Euroopa Liidus on palju täna öelnud ja ma arvan, et solidaarsed vastused ka teiste õnnetusele on raskem, kui me ei ole sisemiselt olemuslikult solidaarsed ja eh, jah, Eh, heaolu Euroopa Liidus, meil päästetakse pankasid, aga koolid ja haiglad eh, on halvas seisus. ja pluss terror veel, on nii palju igasuguseid allikaid, mis tekitavad meie kodanikes ebakindlust ja nendega tuleb tegeleda. ja ma ütlen Bratislava tippkohtumisele, et me ei suuda üksinda toime tulla. ei maksa ennast petta Äh, tähtis on, et liikmesriikide valitsusedki kaasa lööksid. Junckeri investeeringute plaan, millest siin räägiti, on hea, aga liiga napp ja noorte tööpuuduse teema. Äh, sellele vastata Interrail äh, ettepanekuga. ma pean Interraili väga heaks, aga see ei ole vastus. maksuõiglus stabiilsuspakti probleemidega tegeleda, pluss noorte tööpuudusega tegelemine, see on tähtis. üks äh, kõige suuremaid rohelisi projekte, tulevane kliimaliit. kui me Pariisi lepingut kähku ei ratifitseeri, kui me ei lähe üle tõhusamatele ja taastuvatele energiaallikatele, siis paljudes liikmesriikides äh, satub ohtu majanduskasv ja selle peale peame mõtlema. ja meie rohelistena oleme alati valmis Euroopa Liidu suuri saavutusi keskkonnakaitsel, looduskaitsel, tarbijakaitsel, andmekaitsel toetama ja kaitsma ja seisma nende eest, aga mida me ootame nüüd, härra Juncker, teie komisjonis peate seda nüüd tõsiselt võtma. Need saavutused kodanike jaoks ei tohi ohtu sattuda TTIP-i ja Z-ta läbirääkimistel, on vaja kaitsta neid saavutusi ja laiendada ja tugevdada, sest vastasel korral te kaotate kodanike usalduse rohkem, kui see teile meeldiks. ma tänan. nüüd saab sõna EFTT fraktsiooni nimel härra Varetš. The suur tänu, see iga-aastane Euroopa Liidu äh, arutelu kõne äh, traditsiooni algatas teie eelkäija härra Barroso ja võib-olla nüüd on siis suurepärane võimalus näidata kogu kojale, ma olen veendunud, kogu koda liitub minuga ja õnnitleb härra Barrosot uue äh, suurepalgalise töökoha puhul Goldman Sachsi juures. absoluutselt hiilgav. suured poisid kannavad teie eest hoolt, härra Juncker, ka siis, kui see siin otsa saab kuulates teie arutelusid täna hommikul on mul väga hea meel, et me otsustasime lahkuda. mitte midagi pole õpitud paraku Brexiti hääletusest ja tõesti täpselt nii nagu ikka, Euroopat juurde ja antud juhul tahetakse nüüd sõjalist Euroopat juurde, Euroopas sõjavägi, ühtset kaitset ja juba siin kojas inimesed ütlevad, et ameeriklased, ameeriklased meid enam ei kaitse, me peame ühiselt kaitsma omaenda sõjaliste jõududega ja ma ei tea, äh, kuidas on siis lood rahuprojektiga, mina arvan isiklikult, et see on väga ohtlik samm, aga see ei muuda opositsioonierakondade suurt võimuhaaramist ja kasvu, see ei äh, takista seda, et Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ütlevad ei, ei proua Merkeli äh, pagulaste kvootale, kvootidele ja kõik, kõike ootavad tõenäoliselt ees rahvahääletused. mis puudutab aga Brexitit, siis jah, äh, Briti valitsusse kriitiliselt suhtumine on õigustatud äh, teataval määral. Nad peaksid tegutsema kiiremini, ka mina olen sellega päri, aga Euroopa Liit tegutseb kiiresti juba on määratletud, paika pandud teie äh, lahutuse advokaadid, lahutuse juristid, Kiefer Hofstadt on teie esinumber äh, Brexiti läbirääkimistel. kui see hoone siin on tempel, siis härra Verhofstadt on siis äh, teie kõrge preester. tegelikult on siin ruumis ainult üks tõeline natsionalist ja see olete teie. Teie tahate lippu kappe, hümne, sõjavägesid, teie olete Euroopa Liidu natsionalist. ja ma ütlen teile otseselt, et see ametisse nimetamine põhimõtteliselt on sõja väljakuulutamine igasugusele mõistlikule läbirääkimiste protsessile. kui te jääte oma dogma juurde kindlaks ja ütlete, et tariif et äh, vastu, äh, vastastikune juurdepääs, äh, tariifide vaba juurdepääs ühtsele turule tähendab ka vabade liikumise, vabade liikumise tagamist, siis tähendab ka mitte mingisugust kokkulepet see otsus. Ühendkuning ja see ei ole tegelikult eriti halb, sellepärast et meie, meile on igal juhul selline lähenemine odavam aga sajad tuhanded Saksamaa autosektori töötootjad ja Prantsusmaa veini äh, kasvatajad äh, tunnevad äh, suurt kurbust, sellepärast et äh, Briti turg on nende jaoks kõige kasumirikkam. mina ütleks aga, et meil on vaja äh, mõistlikku, kainest mõistumisest lähtuvat lähenemist, Euroopa Parlament peab tõdema, et Euroopa Parlament on, on eksinud ametisse nimetamisega ning äh, läbirääkimiste pidamiseks tuleb valida keegi, kellele meeldib Ühendkuningriik Äh, ja nüüd saab sõna ENF fraktsiooni juht proua Le Pen. tore, tore, härra Juncker. jah, sellised arutelud jällegi teie äh, kõned ilma igasuguse lootuseta, ilma igasuguse visioonita. Äh, siin on siin Euroopa Liidu matused vist. aga teatav huumor seal siiski oli. Te olete äh, majandus äh, ma,, ettevõtete maksudest kõrvalehiilimisega kangelane äh,, ütlesite te aga te ei ole, teile silmad on sulgenud, te ei ole kuulanud seda, mida äh, rahvas soovib. rahvas tahab vabadust, sõltumatust, härra Weber ka oma sõnavõtus isegi äh, ütles, et äh, tema loeb, mida rahvas arvab ja ta loeb seda ajalehtedest. loobuge ajalehtedest, härra Veeber, kui te tahate teada, mida noored mõtlevad, vaadake, kuidas nad hääletavad. minu koduriigis Prantsusmaal mina juhin liikumist, äh, mis on noorte hulgas kõige populaarsem äh, erakond. Brexit tundis tabu pärusmaale. britid leidsid, et nemad otsustasid, et Äh, Euroopa Liidust lahkumine toob neile rohkem kasu kui liitumine katastroofi ja, ja apokalüptilised ennustused äh, olid vale. Teie lootsite, et tegemist äh, on siis, et tuleks nüüd apokalüps ja et, et te suudate usalduse tagasi võita. ei, seda apokalüpsi ei tule. Teie lahendused näitavad seda Eh, et te endiselt kõik, ükskõik millise probleemi peale tahate pakkuda rohkem Euroopat. Te ütlete, et Euroopa kaitseb meid, jah, mitte keegi ei usu seda enam. see on äh, lihtsalt tühjad sõnad, millel pole mingisugust maagilist võlu. Te lasete äh, kõikidel äh, igasugusel liikumisel, igasugusel kuritegudel üle Schengeni piiride liikuda ühendus, äh, ühenduse põhimõttest lähtuvalt äh, lokkab terrorism, islamism. Euroopa ei kaitse meid. rakendades äh, hävitavat majanduspoliitikat lõunapoolsetes riikides päästate te eurot, aga mitte majandust ja mitte rahvast ja riike inimesed kaotavad töökohta mille eest see euroopa meid kaitseb kuidas see euroopa meid kaitseb Te surute meile rohkem Euroopat peale, hoolimata sellest, et rahvas seda ei taha ja pinged üha, üha kasvavad. Te öö, suhtute halvakspanuga brittide hääletusse. mida te kaitsete? vabadust, demokraatiat Euroopa tasandil? Euroopa rahvas, erinevad rahvad vajavad tulevikuprojekti tulevikku, mida suudab neile pakkuda ainult liikmesriikide tasand. laske rahvad vabadusse, laske riikidel omavahel koos teha, teha nii, nagu nad tahavad. ja äh, laske lõpuks ometi demokraatlikult rahvastel otsustada iseenda saatuse üle Frau Abgeordnete Le Pen, Herr Abgeordnete Kuhn. suur tänu ja proua Le Pen, äh, härra Koppen tahaks teile küsimuse esitada. olete valmis vastama? proua Le Pen, kas teie soovite Frexitit äh, lähitulevikus? Äh, teie presidendikampaanias, kas püüdlete ka Frexiti poole? mina äh, austan demokraatiat äh, ja äh, rahvahääletus on parim võimalus sellises kontekstis. olen juba neli aastat lubanud korraldada rahvahääletuse selleks, et prantslased saaksid oma seisukoha välja öelda Prantsusmaa Euroopa Liidust lahkumise küsimuses. das wort hat jetzt die fraktionslose ja nüüd siis äh, fraktsioonilise äh, kuulumuseta liikumiste äh, li,, liikmete hulgas proua Toots. suur tänu, lugupeetud president, pärast Briti rahva demokraatlikku otsust kahekümne kolmandal juunil kaks tuhat kuusteist Euroopa Liit ja Ühendkuningriik peavad Äh, üle, välja arendama ja üles ehitama vastastikku kasutava suhte omavahel, seda tuleb teha koostöös kaubanduse valdkonnas, julgeoleku valdkonnas jõukuse nimel. see ei ole äh, kasulik mitte ainult Ühendkuningriigi jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks. meie oleme majandus vii,, suuruselt viies majandusruum maailmas, suurim turg Saksa autodele ning kõige suurem äh, Prantsuse põllumeeste toodete importija. Euroopa vajab meid, nüüd me peame tegema koostööd uutmoodi, selleks et tuua kasu kõigile. Ühendkuningriik on suur rahvas, suur riik, mis saab hakkama üksinda. aga Euroopa on meie liitlane Need läbirääkimised äh, ei tohiks lõppeda lihtsalt nägelemise ja rusika vibutamisega. Äh, Põhja-Iirimaa jaoks Euroopa Liit tähendab väljakutseid, aga ka võimalusi. Äh, rahuprotsess Põhja-Iirimaal leidis aset tänu Euroopa Liidule, suur tänu teile selle eest. ja meie maapiir muutub Välis-Euroopa piiriks. see ei tähenda see tähendab seda, et me ei tohiks saavutatud kõrvale heita. järgnevatel aastatel Põhja-Iirimaa äh, suunab oma pilgud nii Euroopasse kui maailma äh, ja meie äh, tahame olla need, kes kuuluvad piirkonda, kus rahu ja demokraatia on konfliktides, konfliktid seljatanud. kolleeg Tots, saadik Tänak tahab teile küsimuse esitada, palun Äh, Northern... proua Toots, Põhja-Iirimaa äh, mõistlikult hääletas äh, Brexiti vastu, aga ülejäänud Ühendkuningriik paraku seda ei teinud. Te mainisite seda, et nüüd tuleb piiri, piir Põhja-Iirimaa ja Vabariigi vahel, kas see on mingisugune võimalus? see takistab äh, kaubandust ja inimeste vaba liikumist äh, vabariigi ja, ja Põhja-Iirimaa vahel. kuidas äh, te selle piiriprobleemiga kavatsete tegeleda, ilma et te seejuures kasu, kahju kannataksite? suur tänu, härra Tänak, te selle küsimuse eest. Põhja-Iirimaa tõesti otsustas Euroopa Liitu rääm-, jäämise poolt, aga mina olen uhke Ühendkuningriigi kodanik ja Ühendkuningriik tervikuna hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt. mina austan seda otsust ning imetlen seda oma kaaskodanike otsust. Põhja-Iirimaal on praegu selline olukord, kus Põhja-Iirimaa on ainukene osa Ühendkuningriigist, kus on maapiir teise Euroopa Liidu liikmesriigiga ja see iseenesest loomulikult sisaldab teatavaid väljakutseid. ma olen veendunud, et kui meil on ühine reisi, meil oli ühine reisiala enne Euroopa Liitu ja, ja ma loodan, et me suudame selle piiri haldamisega toime tulla, et saavutused ei ole liiva visatud. ma tänan, proua Tots, nüüd saab sõna nõukogu nimel eesistuja Kortšok. Honorable members austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tavaliselt ma siit ist-, siit istmelt rääkides esindan nõukogu. ja äh, ma ei saa praegusel hetkel seda teha, sellepärast et äh, kogu president Junckeri töö äh, ja komisjoni plaanid ootavad meid veel ees aga võin Slovakkia eesistuja nimel öelda, et ma tänan teda positiivse tegevuskava koostamise eest. mul on suur au äh, esindada Slovakkia eesistujat ja olla siin kohal äh, sel hetkel, kui äh, president Juncker esitas oma Euroopa Liidu olukorra kõne. ma kinnitan teile, et eesistuja on täiesti teadlik sellest, et me peame kiiresti tegutsema selleks, et Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega toime tulla me oleme sellega kursis ja ma ei pea hakkama kõikidest väljakutsetest rääkima, need väljakutsed on ilmse enneolematud. aga ütleksin siiski, et kui on üks väljakutse, millega me peaksime kohe tegutsema, siis see on ebakindlus. vastasel korral Euroopa Liit langeb esimesena populismi ohvriks ning olen nõus president Junckeriga, et populism ei lahenda mingisuguseid probleeme, vaid on otse vastupidi probleemide allikaks kuulates ära seda, mida ütles president Juncker, ütleksin ma, et president äh,, Slovakkia eesistuja äh, kinnitab, et äh, me lähtume oma töös õigetest põhimõtetest äh, me tahame äh, käegakatsutavaid tulemusi, tahame keskenduda äh, kodanikele ning äh, peatada killustamine. teiseks, paljud siinkõnelejad on maininud äh, Bratislava valitsusjuhtide ning riigipeade kohtumist, äh, reedest kohtumist selle kohtumise äh, esialgne tagamõte oli see, et riigipead ja valitsusjuhid, kes tulid kokku juunikuus pärast Äh, Ühendkuningriigi valimist otsustasid, et neil on vaja ka avatud arutelu omavahel, äh, otsekohest arutelu Euroopa Liidu olukorra üle ning nad tahavad omavahel rääkida sellest, kuidas nagu kord ja kohus reageerida Briti rahvahääletuse tulemusele. mina ütlen, et äh, jah, seal võib olla erinevusi, eriarvamusi, aga neid ei tohiks karta. see arutelu oleks pesalt aset pidanud leidma juba varem ja kui selle arutelu eesmärgiks on ühine eesmärk leida Äh, ühine seisukoht tuleviku suhtes, siis ma arvan, et see on Bratislava kohtumise lisaväärtus. see on äh, järelemõtlemise protsessi algata-, alguskoosolek, see järelemõtlemise protsess äh, jätkub järgmise poole aasta jooksul, kui te, kui kuni tähistame Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva. riigijuhid ja valitsusjuhid võivad keskenduda lähi kuudel kolmele peateemale rändetemaatika, suur tänu äh, president Junckerile, kes pöördus Slovakkia eesistuja poole, suur tänu, et aitate välja töötada lahendusi, äh, mis äh, aitavad riikide vastumeelsust pagulaste vastuvõtmise suhtes vähendada. mina leian, et oluline on, aga me töötame välja kontseptsiooni, kus kõik saaksid solidaarsuses osaleda vabatahtlikult. ja teiseks sisejulgeolek, välisjulgeolek. loomulikult need on tähtsad teemad ja lõpetuseks me tahame äh, paremini Euroopa Liit, Liiduga seotud küsimusi edastada, äh, sellele juhtis tähelepanu ka Jean-Claude Juncker. ja lõpuks, härra president, ütleksin, et selleks, et Slovakkia eesistumine oleks äh, edukas ja tulemikus, tuleb institutsioonide vahelist kokkulepet rakendada nagu kord ja kohus ja seda me siis teeme ka koos, koos, koostöös komisjoniga, lähtudes sellest kirjast, mille te äh, saatsite meie peaministrile täna ning loodetavasti saame õige pea esitada ühisdeklaratsiooni komisjoni ja Euroopa Parlamendiga õige pea meie õigusloomeliste prioriteetide kohta. lugupeetud daamid ja härrad, mul oli suur au olla täna siin teie ees ja suur tänu tähelepanu eest, aitäh! <clears throat> järgmisena saab sõna Rahvapartei fraktsioonist härra Roil. jah, kõigepealt suur tänu selle eest, et komisjoni president pani mind järele mõtlema selle üle, mis on meie Euroopa projekti põhialused ja millised raskused meil täna ees on. ja vastus on, et on vaja konkreetseid projekte, mis tulemusi annavad. aga paaris asjas ma tahaksin ikkagi täpsustada veel populistide vastu aitab ainult see, kui me jälle taastame usutavuse ja usutavuse võidab, kui me kõigepealt tõestame, et omaenda õigusest ja reeglitest me ise kinni peame ja sotsiaaldemokraatide fraktsioon, eh, kolleeg, see tähendab ka seda, et peetakse kinni stabilisatsioonipakti tingimustest. usutavus tähendab seda, et see, mis me oleme üheskoos kokku leppinud, ka järgimist leiab, reeglitest kinni peetakse ja selle eest vastutab komisjon teiseks, eh, populistide vastu omaenda seisukohad välja öelda, mitte alati kaasa minna nende argumentatsiooniga. TTIP, Zeta ja teised. Eh, kas me eh, tõesti ei ole meie asi tagada, et see, millesse me usume, ka ellu rakendatakse. ja kolmandaks lahendused lahendused peavad olema konkreetsed, praktilised, mida me äh, anname kodanikele julgeoleku vallas, mida me teeme konkreetselt andmete vahetuse vallas, et kõik oleks turvaline, mida me vahetame eh, mida me teeme oma välispiiride tugevdamiseks ühise kaitsepoliitika vallas, ei ole vaja mingeid suuri mudeleid, vaid vaja konkreetseid samme, võib-olla paar sammu ainult, aga õiged sammud ja konkreetsed sammud ja need, kes tahavad majanduskasvu Euroopas, ei pea mitte ainult raha lugema, vaid eh, ka tingimused eh, looma, ettevõtluse loomiseks. siin on meil väga palju vaja ära teha. see ei ole ju nii raske. vähem eh, reegleid ja vähem üksikasjalikumaid reegleid ja nüüd saab proua Rodriguez sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist yes.. jah, ma tänan. Uh, Europe must remain abode for European citizens to keep control of their lives in a globalized world. Uh, uh, kaitsma Euroopa kodanike õigusi globaliseerunud maailmas ja meil on vaja teekaarti paremate euroopaliste lahendustega Äh, härra president, te rääkisite jah, teie panusest sellesse, aga Euroopa Parlament äh, peab ka vastu võtma väga selged seisukohad nende ettepanekute kohta. Äh, jah, nüüd me tahame, et ülemkogu Bratislava tippkohtumisel ka tulemusi näitaks, aga selle teekaarti keskmes peab olema tugev sotsiaalne sammas, mis tagab, et kõik Euroopa kodanikud saavad loota ähm, ühesugustele sotsiaalsetele standarditele töösuhetes ja ka sotsiaalkaitses ja see sotsiaalne sammas peab saama tugineda võimsatele instrumentidele, mis tõesti tagavad need sotsiaalsed standardid. me usume, et Euroopa Liit peab jälle muutuma Ähm, sotsiaalse majandusliku lähenemise alaks ja on vaja lõpule viia majandus- ja rahandusliit. ma tänan ja nüüd saab sõna ECR-i fraktsioonis proua Trebesius. suur tänu, lugupeetud komisjoni president Juncker jah, ma võib-olla olen nüüd ebaviisakas, aga te olete vana, te olete väsinud ja te olete ära kasutatud. Te seisate selle Euroopa Liidu eest, mis on just nurjumas ja te kordate ikka ja jälle oma fraase, et paraku mitte midagi uut teilt oodata ei olegi, kui ainult äh, seda probleemide lahendamist äh, väsinult, mis mõnikord te ise olete loonud. Äh, Euroopa Liit on tõsises kriisis. meil on endiselt eurokriis ja sellel on olnud väga ränk majandusele mõju. meil on noorte tööpuudus Lõuna-Euroopas, meil on rändekriis, Brexit, terrorism ja Euroopa Liit endiselt ei ole andnud rahuldavaid vastuseid nendele probleemidele. Te ütlete, et te tahate paremini selgitada poliitikat, te ei pea mitte selgitama paremini, vaid paremat poliitikat ajama. Euroopa Liit on vaja reformida ja põhjalikult reformida, kui me tahame seda, et see Euroopa Liit ei nurjuks tulevikus, kui me tahame oma lastele tõesti vastuseid anda tuleviku kohta ja ma ei usu, et just härra Verhofstadt, eh, liberaal, on õige parlamendi poolt meid esindama eh, Brexiti läbirääkimistel, sest tema on eh, tsentralismi poolt Teie olete a la carte Euroopa vastu, mina arvan, et Euroopa a la carte on just nimelt lahendus tulevikuks, ma tänan. ja nüüd saab sõna eh, ku-, vasakpoolsete fraktsioonide nimel kolleeg Ferreira. A Business Europe, a Confederação do Grande Patronato Europeu, apresentou o seu caderno de encargos para a próxima Cimeira Europeia. jah, eh, Bratislavas on toimumas tippkohtumine. seal räägitakse äh, nii nagu igal tippkohtumisel suurkapitali huvides. Äh, see on Euroopa Liidu tema institutsioonide loomus. Nende huvisid esindatakse. inimesed äh, on mures oma palkade, oma töökohtade pärast, suveräänsuse pärast, nad on surve all. me teame, mis toimub Portugalis. jah, on vaja päästa Euroopa, aga Junckeri Barroso ja Goldman Sachsoni Junckerit, Euroopat ei ole vaja, vaid on vaja töörahva huvisid kaitsta ja nüüd saab sõna Roheliste fraktsiooni nimel härra Houston. suur tänu, lugupeetud president. Euroopa Liit ei ole täiuslik, härra Juncker saab ka sellest aru. ma tervitan mõnda algatust, millest härra Juncker rääkis, näiteks töökohtade loomine ja parem ühilduvus ning ka sotsiaalne õiglus president Juncker rääkis ka sellest, et Euroopa Liit peaks andma kodanikele rohkem võimu ning tervitama solidaarsust šotlased hääletasid juunis selle poolt, et Suurbritannia jääks Euroopa Liitu ja et me saaksime teha jätkuvat äh, struktuurset äh, ja konstruktiivset koostööd nende ühiste väljakutsetega. Šotimaa teeb ka praegu jõupingutusi, et äh, tuvastada võimalused Šotimaa positsiooni kaitsmiseks, eriti ühisturu osas. Šoti valitsus teeb koostööd ka Ühendkuningriigi valitsusega selleks, et kuidagi tunnustataks ka šotlaste demokraatlikku tahet, mida nemad äh, üles näitasid, kui me kunagi jõuame selle lahendamiseni. ma loodan, et äh, nii komisjon, nõukogu kui ka Euroopa Parlament suhtub avatult sellesse, et me suudaksime leida mingisuguse lahenduse ka šotlaste äh, probleemile, sest see oleks solidaarsus, aitäh! suur tänu ja FTD fraktsiooni nimel saab sõna proua Ferrara. suur tänu, president! president Juncker, te ütlesite, et Euroopat ei ole piisavalt ja liitu ei ole ka piisavalt ning et täna peaksime me selles kõik olema veendunud. Te rääkisite Euroopa ideest, Euroopa solidaarsusest ja sellest, et Euroopa Liit peab andma kodanikele vajalikud vastused, aga me saame ju aru, et Euroopa on kodanikust liiga kaugel, et neid vastuseid anda. meie poliitikad on olnud tõhusad pankade päästmisel, aga mitte näiteks pagulaskriisi lahendamisel ja samuti ei ole me suutnud luua sellist majanduskeskkonda, mis oleks kasulik kõigile. Euroopa võimu hierarhia on sellised, et tehnokraadid, lobistid ja eliidi inimesed tegutsevad ja suruvad teistele oma lahendusi peale. peale on surutud näiteks kärpemeetmed, suveräänsuse kahandamine ja põhimõtteliselt me lammutame seda, mida heaoluühiskonnad on üles ehitanud Euroopa lahendused on tegelikult tööjõuturule kahjulikud ja suurendavad veelgi sotsiaalset ebavõrdsust. sotsiaalmajanduslik edu praeguse ja tulevaste põlvkondade jaoks ei ole kahjuks Euroopa projekti südames ja kui see nii ei ole, siis tuleks Euroopa projekt tagasi lükata, aitäh. härra Salvini enne. suur tänu tegemist on äh, farsiga. kolm tuhat inimest on äh, Vahemerre uppunud sel aastal, kakskümmend kuus miljonit inimest on tüüt-, töötud ja Euroopa sõbrad, populistid äh, ja natsionalistid esitlevad ennast nende sõpradena. Euroopal on arsti vaja paljud meist ütlevad, et islami terror on meile suureks ohuks, aga tegelikult te ju ise finantseerite seda terrorismi sellega, et te aitate põgenike paatidel jõuda Euroopasse ja e, see raha, mis eraldatakse, tegelikult jõuab islamiterroristide taskusse. kuidas on Venemaaga? meie sanktsioonid lähevad meile maksma meeletu rahasumma. Te annate türklastele raha, türklased ei anna vastu mitte midagi ja te tegelikult toidategi ju populistlikke vihapurskeid kui te astute vastu Poola valitsusele või Ungari valitsusele, mis on ometi demokraatlikult valitud valitsused, siis on veel ühisraha euro, mis on samuti väga problemaatiline. mina arvan küll, et te peate siin selles kojas viimase kõne, härra Juncker, sest kodanikud ei suuda praegust olukorda enam taluda. Nad ärkavad populistlikus ja natsionalistlikus vaimus, aitäh! ja nüüd saab sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadik härra Sonnenborn. ma tänan. Euroopa Liit on muutunud kui mina ametisse asusin, siis tahtsin ma tugeva Euroopa eest võidelda kakskümmend seitse satelliitriiki. pärast Brexitit on olukord muutunud ja valitsus samas, kes ei ole nõus makse võtma Apple'ist, samas võib jätta mulje, et meil on kontsernide Euroopa ja mitte kodanike Euroopa. ja sellepärast ma kutsun teid üles, Iiri valitsus, Iirimaa president, kui te usute endiselt, et Apple loob töökohti Iirimaal, unustage see ära. Apple on surnud, ta ei tule tagasi. nii et võtke minu soovitus, võtke raha ja jookske. kolmteist miljardit eurot ostab palju iPhone'e ja selle tuleb palju makse ja selle eest saab osta veelgi rohkem iPhone'e. mõelge selle ettepaneku üle viskit juues ja härra Juncker, öelge härra Oettingure, eh, Oettingerile, et eh, roaming, eh, kui ta seda ise rohkem kasutab, iga natukese aja tagant Saksa võrku ennast lülitab, siis ta teab, mida see tema ettepanek tähendab. ma tänan, härra Sonnenborn, kena, et te mind šefiks kutsusite, olen väga uhke ma ei teadnud, et ma olen šef, härra Levanovski. aitäh, president. täna ei valitsenud äh, olukorrast liidu kõne ajal tavapärast optimismi, sest äh, millegi üle rõõmustada ju ei ole. tõepoolest meil ei ole ka mingit põhjust hakata tähistama Euroopa Ühenduse suurt sünnipäeva ja äh, see on väga oluline sõnum just nimelt äh, populismi ja ksenofoobia vaatenurgast. populism ja ksenofoobia annavad äh, meie diskussioonile täna tonaalsuse. Euroopa ees seisavad mitmed väljakutsed, sealhulgas äh, rändekriise nii-öelda avatud uste poliitika. Nigel Farage on siinne liider, aga temas te,, teda, teda järgivad äh, klounid on kahjuks tegutsemas mitmetes liikmesriikides härra Juncker rääkis täna välispiiride küsimusest ja tööjõuturust, need on tõesti suured väljakutsed ja me peame need lahendama. kui inimesed hakkavad arvama, et äh, üks liikmesriik suudab tagada kõigi turvalisuse, siis oleme me võitluse juba kaotanud, selline arusaam on sügavalt ekslik. Bratislava tippkohtumine on suurepärane võimalus neid küsimusi arutada, ei ole mingit mõtet näidata, et me oleme täiesti abitud, kuigi mitmekesised, meil on vaja ikkagi leida mingine, mingisugune ühine nimetaja. aga see peaks olema madalam võimalik, aitäh! härra Levandovski, kolleeg Jurek tahab teile küsimuse esitada, palun aitäh, et võtate küsimuse vastu. Te rääkisite härra Junckeri kõnest, aga te ei rääkinud perekonnast ja pereõigusest perekonnaõigustest. perekond on praegu kriisis, meil on demograafiline kriis ja tegelikult madal iive on osaliselt viinud ka rändekriisini. Teie ei ole ju populist, miks te siis kardate rääkida perekonnast? kas sellepärast, et sellega kaasnevad kohustused? härra Junker härra Juncker valis oma äh, kõne teksti ise ja oma kõneteemad ise. minu meelest oli see igati asjakohane kõne. see oli asjakohane vastus tänastele väljakutsetele, aitäh! ja nüüd härra Stanišev Sotsiaaldemokraadi fraktsioonist. aitäh! president, aitäh ka teile, härra Juncker. Teie ees seisab väga raske väljakutse, te peate Euroopa Komisjoni juhatama sellisel ajal, kus mõeldamatu ongi saanud tõeks Brexit või õigemini solidaarsuse puudumine äh, ja ka rändekriis on tegelikult ainult sümptomid. selleks, et aidata Euroopa Liidul mingisugune perspektiiv luua, on teil vaja kindlaks teha probleemide algpõhjused. ma arvan, et viie aasta möödudes Barroso komisjonist langes sotsiaalne Euroopa kärpepoliitika ohvriks Te lubasite, et kui teid valitakse Euroopa Komisjoni presidendiks, siis te muudate kurssi. Te ütlesite, Euroopal peaks olema äh, kolmekordne A-reiting ka sotsiaalses mõttes, aga seda ei ole juhtunud. ja see, mida sotsiaaldemokraadid ootavad teilt ja ka komisjonilt, on see, et teil oleks väga selge teekava, mille abil tõepoolest tasakaalustatakse pereelu ja erinevad algatused äh, selgete sotsiaalsete standarditega üle kogu Euroopa. ma kutsun teid veel kord üles tõsiselt mõtlema noor, noorte probleemidele Euroopas. meie poliitiline pere on välja käinud väga selge plaani, Euroopa noorsooplaani, sellel on neli sammast, kõigepealt tööhõive, ja rohkem rahastust, teiseks noorsoogarantii, millest ei rääkinud, ja siis muidugi kultuur, haridus ja lastekaitse. kui te tõesti hakkate nende teemade nimel võitlema, kui te tahate, et need tõesti teostuksid, siis on Euroopal lootust. ma tänan ja nüüd ECR-i nimel saab sõna saadik Zile. Ähm, suur tänu kui me räägime tulevikust, siis tahavad kõik saada seda, mida just nemad äh, soovivad. sotsiaaldemokraadid ütlevad, et ei saa enam äh, ähm, majanduskasvu takistada kärpemeetmetega. miks lahkus Suurbritannia Euroopa Liidust? sellepärast, et nad tundsid, et äh, et see on nende võimalus, isegi kui see võib kapitaliturgu Londonis kahjustada kui me vaatame seda, millised on Euroopa Liidu liikmesriikide erisused, siis mõnikord on vahed koguni neljakordsed. uued põlvkonnad, noored tahavad eh, tihti minna elama Euroopa jõukamatesse piirkondadesse. Te rääkisite uuest Euroopa fondist, aga te ei rääkinud sellest, mida me selle abil teeme kuidas me saame edaspidi planeerida oma tegevusi ilma Ühendkuningriigita, kuid võttes arvesse USA-d ja peale selle ei rääkinud äh, Venemaast. praegu kompenseeritakse piimatootjatele seda, et nad kaotasid Venemaa turu, aga me ei ole rääkinud Krimmist, te ei öelnud mitte midagi äh, Krimmi kohta, kuigi kõik see toimub kohe Euroopa Liidu piiride taga. proua Mattis, üks minut Sr. Presidente, muito obrigada. Vamos falar eh, então do Estado da União, mas vamos falar no concreto. E jah, me räägime olukorrast Euroopa Liidus, aga äh, asi on konkreetsetes küsimustes, ei piisa sellest, kui üldistelt asjadest rääkida äh,. jah, ja Saksamaagi on äh, Äh, eelarvepoliitika, mida ette näeb äh, sotsiaalstabiilsuse kasvupakt rikkunud, aga keegi ei tee midagi. ja Prantsusmaaga sama lugu, neil on suur puudujääk, keegi ei tee midagi, sest Prantsusmaa on Prantsusmaa. jah, Portugal on väga keerulises olukorras äh, ja eelarve puudujääk samas komisjon nõuab, et me jätkaksime selle vähendamist ja Portugali kohaldatakse ka sanktsioone, miks on nii, et Portugali puhul tegutsetakse teisiti, sellepärast et Portugal on Portugal. Teie oma kõnes sellisest eristamisest üldse ei rääkinud. see on, kas sellest häbi ei ole? tillståndet i unionen är under all kritik trots suur tänu. Euroopa Liitu on kritiseeritud iga nurga pealt ja meil on vaja uuesti luua usaldus, eriti pärast Inglismaa eh, lahkumist eh, Euroopa Liidust. mina tegelikult tahaksin neid õnnitleda, sest nad saavad Euroopa Liidust eh, lahti, nad pääsevad Euroopa Liidu tagast. ma arvan, et Rootsil, Rootsi head suhted Ühendkuningriigiga jätkuvad ju sellest hoolimata ja meil on võimalik ajada ka ühtset kaitsepoliitikat Rootsi on muidugi alati olnud neutraalne riik ja seetõttu oleme me aidanud ka äh, kriise äh, lepitada, me oleme olnud äh, vahendajaks. minu meelest ei saada praegu probleemidest hästi aru ja see vähendab veelgi usaldust Euroopa Liidu ametnike ja poliitikute vastu. Euroopa on haige ja me peame teda ravima aitäh, härra Vebelemski, üks minut. suur tänu. Euroopa Komisjon ise äh, ütleb, et meil on eksistentsiaalne eh, katastroof. Eh, britid ütlevad äh, hüvasti ja poolakad, me mõistame sel nädalal hukka enamusega ja äh, Ungarit tahab Luksemburg välja visata Euroopa Liidus, kuivõrd absurdne see kõik on. jah, veel mõni aeg tagasi äh, valitses meil siin rõõm ja koostöö äh, ja usk äh, helgesse tulevikku, aga nüüd on meil suur tsentraliseerimine, kõik on väga-väga muutunud meie mandril, vale Euroopa vääringupoliitika, rahanduspoliitika, pagulaskriis, referendum, eh, Brexitis, need kõik on häirekellad, tuleb eemalduda Brüsseli diktaadist ja õigusriigi poole suunduda, subsidiaarsus, suveräänsus ja siis on jälle olukord parem meie mandril. härra Lamassuur, suur tänu, proua juhataja. lõpuks ometi on silmapiiril mingisugune ühine äh, kaitse Euroopale ja seda me tõesti vajame. lugupeetud äh, härra komisjoni president, pealkirjast ei äh, piisa, meil on vaja sellist sõjalist poliitikat, mis meid tõesti välispoliitikas aitaks, näiteks kui me mõtleme Süüria kriisile, siis me peame ju endalt küsima ka seda, milline on meie välispoliitika, milline on meie välispoliitika Venemaa suhtes Äh, Minski lepe on olemas, äh, selle rääkisid läbi kaks liikmesriiki äh, peame mõtlema ka Ukrainale ja Kaukaasia olukorrale, Balti riikide ohule, sellele, milline on meie gaasidiplomaatia. Venemaa on nii-öelda mitte teema Euroopa jaoks, aga tegelikult lõppes, lõppes külm sõda ju üsna ammu ja ikkagi ei suuda me Moskvaga läbi rääkida. teiseks Liibüa näide tegemist on kohaga, kust sisserändajad Euroopasse tulevad ja sellega on seotud islamioht. USA, Katar, Araabia Emiraadid, Egiptus teevad koostööd teatud liikmesriikidega, aga Euroopa tulevik, tervikuna peab ju samuti tegutsema. meil on humanitaarmissioonid, aga sellest ei piisa. meil on tegelikult praegu selline olukord, et mõned liikmesriigid teevad äh, otsuseid ja teised äh, lähevad nendega kaasa, aga meil oleks vaja ühtset äh, Euroopa Liidu poliitikat, kui seda poliitikat ei ole, ei saa ka koos tegutseda, aitäh! aitäh ka teile ja üks minut, härra Fleckenstein! ma tänan, proua president, lugupeetud kolleegid, ma tahan ainult ühest aspektist rääkida kõnes. Euroopa Liidu kodanikel on õigus turvalisusele Eh, turvalisusele seespool ja ka väljaspool. ja härra Juncker, teil on minu toetus teie ettepanekutele paremini koostööd teha eh, salateenistuste tasandil ja ka eh, struktureeritud koostööga kaitsevaldkonnas aga see kõik peab olema efektiivsem ja mitte lihtsalt mõttetu relvastumine. ja sellepärast Äh, on see kõik soovitav ainult sellisel juhul, kui liikmesriigidki on valmis täiendavaid rahalisi vahendeid eraldama. meie välispiiride julgeolek ja kontroll piiride üle, teadmine, kes tuleb ja kes läheb, jah, see on meil pisut hooletusse jäänud ja siin tuleb rohkem ära teha. aga üks asi peab selge olema see ei ole pagulaskriisile lahendus, see aitab meid kõige rohkem selles, et et eh, me mm, jah, oleme rangemad pagulaste vastuvõtmisel ja jaotamisel, aga me lahendame pagulaskriisi ainult sellisel juhul, kui valitsused võtavad asja tõsiselt ja meil saab olema eh, tõhus arengupoliitika, mis võitleb paguluse põhjuste vastu. ja sellepärast tuleb ka rahalisi vahendeid suunata nendesse fondidesse, mis me oleme loonud poolteist minutit, härra Gonzales Pons. suur tänu, lugupeetud härra Juncker. Euroopal läheb palju halvemini kui poolteist aastat tagasi. Saksamaa, äh, Prantsusmaa ja Belgia terrorirünnakud, Brexit äh, maffia, mis on seotud äh, rändekriisiga, suurem töötuse määr, suurem skepsis ja igasugused, äh, igasugune usaldus institutsioonide vastu on kadumas. tegelikult parlament, komisjon ja nõukogu muidugi toimivad, kuid liikmesriikide vahel ei ole solidaarsust. ilma solidaarsuseta aga ei ole Euroopat, isegi kui meil on institutsioonid. solidaarsus on relv, mille abil võidelda skepsisega, natsionalismiga, see on relv mille abil meil on võimalik euroopalikku eluviisi ikkagi alal hoida. solidaarsus tähendab seda, et kõik liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi ja seda ka eelarvelises mõttes. aga me ei tohiks sanktsioneerida ühte liikmesriiki, kui me ei sanktsioneeri teisi. me peame aru saama, et Putin on oht, aga peale selle on probleemiks ka suur rändelaine meil on vaja ühte majandusruumi, mitte kahtekümmet kaheksat erinevat. solidaarsus tähendab üks kahekümne seitsme, kakskümmend seitse ühe eest. Euroopa on solidaarsus, solidaarsus on Euroopa ning Euroopa on ainuvõimalik tulevik meie kõigi jaoks, kes me Euroopas elame. seega ma õnnitlen teid teie kõne puhul ja ütlen teile, et te võite loota meile ja ka Hispaaniale. üheks minutiks proua Fajon. vabanda, vabandust, aga enne, kui te sõna saate, proua Fajon on esitatud härra Gonzales Ponsile sinise kaardi küsimus, kas ta võtab selle vastu? Te võtate selle vastu, küsimuseks on aega kolmkümmend äh, sekundit. proua Jalasen-, Ajala äh, Sender. suur tänu, juhataja. lugupeetud härra Gonzales Pons, kas teie meelest on õiglane et Hispaania valitsus ütleb nüüd, et tuleb teha veelgi eelarvelisi kärpeid selleks, et täita Euroopa Liidu eelarve nõudmisi. kas teie meelest on need meetmed ehk diskrimineerivad Hispaania vaeste vastu? jah, suur tänu küsimuse eest ma arvan, et Hispaania, nagu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, peab täitma eelarvelisi kohustusi. ma arvan, et kui me oleme üks majandusruum, siis tuleb kõigil ka ausalt käituda teiste suhtes ja ma ei usu, et Hispaaniat tuleks kuidagi sanktsioneerida või karistada, küll aga arvan ma, et Hispaania peab täitma oma kohustusi. ma arvan, et äh, äh hea partner räägib tõtt. proua Fajon suur tänu, lugupeetud, äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. see, et Euroopa Liitu enam ei usaldata ja see, et Euroopa on kaotamas oma identiteeti, on probleem. mõned eurooplased on identiteedi unustanud, teised ei olegi teadnud, milline see on. miks see nii on? sellepärast, et meil on väga palju poliitikuid, kes on sundinud meid euroopalikke väärtusi unustama me ei reageerinud kohe ja otsustavalt äh, siis, kui meie õigusi ja väärtusi rikkuma hakati need rikkuvad äh, jõud tulevad äh, väljast. meil ei ole sotsiaalset Euroopat, meil ei ole ka pikaajalist visiooni, mis saab äh, põhineda ainult sotsiaaldemokraatial ja põhiväärtustel, mitte mingitel salalepetel. me peaksime tegelema julgeoleku küsimusega, kuid ei tohi samal ajal jätta unarusse Euroopa Liidu kodanike õigust eraelu puutumatusele. solidaarsus on Euroopa Liidu keskmes, härra Juncker. üks ähm, üks asi, mille abil võiks aidata noortel lõimuda, on ka solidaarsus, aga meil on vaja olla optimistlikumad, sest pessimism ei lahenda probleeme. kõik, kellel on vähegi vastutav ametikoht, peavad ka aru saama, kui olulised on lähikuud ja eh, juhul, kui populistid ja natsionalistid siiski vastutavad, võidavad vastutama selle eest meie. härra Cesa, poolteist minutit suur tänu, lugupeetud härra Juncker, teie sõnavõtt oli väga selge ja ajakohane. Te näitate meile justkui tunneli lõpus pisut valgust. Te rääkisite Euroopa Liidu projektist ja sellest, kui tähtis on liikmesriikide osa. me saame sellest vastutusest aru ja kavatseme sellega võtta. kodanikud tõepoolest usaldavad liitu iga päev järjest vähem ja nagu te isegi aru saate, kutsume me üles just teid meile teed näitama Te rääkisite konkreetsetest äh, sammudest, aga mõned äh, küsimused on olulisemad. esmalt julgeolek. julgeoleku osas on vaja väga selget otsust. me peaksime oma äh, strateegiat tugevdama ja meil on vaja ka Euroopa relvajõudusid ja meil on vaja ühtset välispoliitikat juhul, kui me tõesti soovime seda pikaajalist rahu, mis Euroopas on olnud, ka edaspidi säilitada, see on ju peamine, peamine tulemus, mille me oleme saavutanud. töötuse määr on väga suur, keskmiselt kakskümmend protsenti, minu riigis nelikümmend protsenti. investeeringukava on küll hakanud vilja kandma ja on väga tore, et investeeringuid suurendate, te võiksite neid kolmekordistada. kui investeeringuid oleks rohkem, siis kasvaks majanduskasv ja tekiksid uued töökohad me peame Ähm, tagama hoiused, aga kas sellest on ikka kasu kõigile kodanikele või tegelikult kaitseme me hoopis riikide eelarveid? Te rääkisite sellest, et äh, kodanike muredele tuleb kiiresti vastata, aga me ei taha ei liigselt kiiruta-, kiirustada ega pidada liiga palju tippkohtumisi, peame lihtsalt aru saama, et meil on vaja tegutseda otsustavalt. Äh, jah, ma tänan. härra president, te rääkisite et äh, te pakute välja positiivseid projekte ja see on kõik väga kena. Äh, jah, pärast Brexitit me ei tohi äh, depressiooni langeda, vaid meil on vaja tegutseda ja vastu astuda väljakutsetele. Te ütlesite, et Euroopa ei ole piisavalt sotsiaalne meie fraktsioon on teiega täiesti päri, on vaja leida lahendusi sotsiaalse dumpingu vastu, on vaja võidelda ka noorte tööpuudusega ja see on ülioluline. noored toetavad Euroopa projekti, aga Nad tahavad teistsugust majandust. Te tõite pika rea projekte, aga tähtis on, et te pööraksite tähelepanu äh, ka majanduse üleminekuprotsessidele, meil on vaja minna äh, uude majandusse, kus on töökohad ja meil on vaja investeeringuid, mis selle üleminekumajanduse meile tagavad. härra Saier. ma tänan. Äh, proua McKinnis, härra Juncker äh, väga mõjusalt rääkis rahvapart-, Rahvapartei toetab seda, et sisejulgeoleku vallas meil saab olema oma volinik, see on õige samm ja eh, parlament võib-olla peaks ka looma komisjoni, mis tegeleb sisejulgeolekuga. sisejulgeolek ja terrorism on need teemad, mis on lihtsalt muuhulgas käsitlusel siin parlamendis ja enamasti seoses inimõigustega nüüd rändekriis, sellest ma räägin kui Euroopa-meelne Ungari poliitik, meie seisukoht on selge. selle asemel, et probleeme tuua Euroopasse, on vaja hoopis lahendada need probleemid seal, kus nad tekivad ja väga tähtis on, et need inimesed, kes on siin ebaseaduslikult kiiresti oma päritoluriiki naaseks. ja meie arvates ei ole õige, et Äh, äh, need, kes on kutsutud ühte või teise riiki, nüüd kohustuslike kvootide korras jagatakse ära teiste liikmesriikide vahel. me tahame äh, vastuseid. härra Saier, teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama? köszönöm szépen elnök asszony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 Junckeri fotot kasutatakse selles kampaanias ja süüdistatakse teda selles, et tema tõttu lausa on terrorirünnakud aset leidnud. kas te soovite vastata sellele avaldusele? ma ei ku kuulnud küsimust, ütleb kõneleja aitäh ja järgmisena saab sõna proua Toma. aitäh, proua juhataja, palun lubage mul äh, tsiteerida prantsuse poeeti, kes ütles, et äh, ei ole armastust, on ainult armastusest antud tunnistused ja pärast äh, ma pean ütlema, et teie tunnistus armastusest Euroopa vastu ei piisa, vaja on tõendeid. kui paljud kodanikud ootavad sotsiaals-, Euroopa sotsiaalset äh, Äh, sammast. Äh, kuidas me saame olla õnnelikud selle üle, et me oleme blokeerinud äh, väga palju, suure osa Euroopa õigusaktidest. kodanikud ootavad tõendeid eelarve kohta, me ootame sidusust sõnade ja tegude vahel, me ootame seda, et poliitilistele äh, kavadele eh, antaks ka vahendeid, eh, muuhulgas vaadataks läbi mitmeaastane finantsraamistik ja muudetaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. me tahame seda, et igasugune uus poliitiline otsus, eh, nagu need, millest te täna rääkisite, ja me oleme teiega nõus turvalisuse piiride osas, et nendele antaks ka uusi eelarvelisi vahendeid, aga tegelikult on meil tegemist sellega, et võetakse vahendeid ära investeeringutelt teadusuuringutesse, mis on ju investeeringud tulevikku me ootame, et rahastataks noorte garantiid, te rääkisite sellest, komisjon on öelnud et, et null protsenti on selleks et-, null eurot on ette nähtud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves. kõnelejad katkestatakse. Äh, lugupeetud ja me ootame seda, et tuldaks välja algatusega äh, uute omavahendite äh, kohta ettepanekuga ja kaasatakse kõiki parlamente ja kõiki liikmesriike. palun aitäh, kolleegid. ma juhindun paindlikkusest, aga äh, siiski pean ka ajakavast kinni äh, pidama ja nüüd saab sõna härra Rangel. Äh, lugupeetud Euroopa Komisjoni president, jah, õnnitlused teile teie kõne puhul Te võtsite läbi siin peamised punktid Euroopa Liidu prioriteetide osas, rääkisite konkreetsetest meetmetest, mis on vajalikud, kuid siiski tahaksin teile esitada ühe konkreetse küsimuse. Te muretsete populismi ja euroskeptikute pärast, aga kui me vaatame, mis toimub meediakanalites ja mis kuulujutud liiguvad kuluaarides Euroopa Parlamendis, siis räägitakse sellest, et ähm, ei toetata edaspidi enam Hispaaniat ja Portugali, ometigi on need riigid ju väga panustanud Euroopa Liidu edasiminekusse, nii et ei tohiks sanktsioneerida niimoodi riike, kui nüüd komisjoni arvates siis Portugal toetust ei vääri, siis äh, ometigi peaks ju ei tohiks siin ähm, kuidagi kahjustada Portugali ülikoolide äh, tegevust, ettevõtete tegevust, ähm, sellepärast et ähm, Euroopa Liidu vahendeid nendele riikidele enam ei antaks ja seeläbi aitate kaasa tegelikult populismi äh, levile. olukord ei ole suurepärane, aga see peaks olema põhjus, et kahjurõõmu tunda. mõningad riigid ei suuda isegi oma kahjurõõmu maha suruda. ma leian, et probleemide lahendamiseks on sellest vähe, kui olla lihtsalt destruktiivne. Euroopa on alati kasvanud ju siis, kui ta suutis oma raskustega toime tulla. me ei pea mitte ainult silmas pidama hetkeprobleeme nagu põgenike probleem ja nii edasi, vaid me peame vaatama tulevikku minu meelest on väga positiivne, härra president Juncker, et digitaalse eh, tulevikule on antud roheline tee. Eh, digitaalset tulevikku on võimalik saavutada ja selle eesmärke ellu viia ainult siis, kui me liigume koos ühiselt euroopalikult. digitaalne tulevik loob meile nii vajalikke töökohti ja annab meile võimaluse kehtestada ühiseid standardeid, aitäh! suur aitäh, härra Karas, palun. proua juhataja, härra president. härra president Juncker, te kirjeldasite olukorda äh, riigis, äh, Euroopa Liidus ja nimetasite konkreetsed aktsendid, äh, millega ka kallal on vaja esmajoones tegeleda. tegemist on väljakutsetega me peame ühiselt langetama otsuseid inimeste hüvanguks. me ei tohi mitte mingil juhul erinevate riigiasutuste tegevusega inimesi eh, nõnda öelda vihma kätte jätta, me peame võitma, võitlema Euroopa Liidus natsionalismi eh, ja siseriiklike lähenemiste vastu. nüüd on tarvis te teha oluline samm Bratislavas selles suunas. meil on vaja astuda oluline samm äh, selleks, et tagada Euroopa julgeolek ja kaitstus, Euroopa siseturg Euro, äh, välispiiride kaitse ja ühise öö, äh, pagulaspoliitika nimel. aitäh, härra Corbett, palun. madam president there are multiple problems juhataja, Euroopa seisab silmitsi paljude probleemidega ja Brexit on loomulikult üks neist see saab olema üks suurimatest lahutusprotsessidest ja kui seda liiga kiiresti tehakse, siis on see katastroofiks mõlemale poolele. nimekiri asjadest, millega on vaja tegeleda ja mis on vaja lahendada, on äärmiselt pikk ja iga päev me avastame uusi, mida ei maininud äh, Briti äh, lahkumiskampaania toetajad. Briti valitsus ei ole äh, veel esitanud artikkel viiskümmend avaldust, sellepärast et ta ei tea, mida ta teha tahab enamusega nendest probleemidest. ja suur on, küsimus on see, et kas üritatakse tagada endale kohta ühisturul, aga see tähendab ja kõigi ühisturu reeglite aktsepteerimist või soovitakse täielikult lahkuda ja riskida sellega, et on tollibarjäär, eh, eh, see ei ole kerge valik äh, ja ükskõik, millise valiku valitsus teeb, äh, sellel on tohutud tagajärjed äh, Euroop-, Ühendkuningriigile ja need inimesed, kes hääletasid lahkumise poolt, ütlevad, et nemad selle poolt ei hääletanud. Brexit ei ole lihtne ei Euroopa ega liikmesriigi tasandil ja endiselt öeldakse, et tuleks võib-olla järele mõelda selle üle härra Schmidt soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus vastama? Teil on kolmkümmend sekundit, härra Schmidt. aitäh äh,. Äh, tore, et ähm, härra Corbett on pidevalt siin äh, näidanud üles Euroopa-meelsust äh, ja ma olen nõus äh, selle hukkamõistuga, mis puudutab neid väiteid, mida ei ole võimalik tõestada. kas te olete nõus, et tuleb võtta selline lähenemine, mis võtaks arvesse Londoni, Gibraltari, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa huve ja et vaja on paindlikkust, me peame äh, Ähm, leidma äh, võimaluse, kuidas Ühendkuningriigis välja toetada oma äh, ühine seisukoht, mida, millega me saaksime välja tulla oma Euroopa sõprade juurde härra Koobet, jah, ma olen nõus, et eh, välja on ilmunud väga paljud probleemid, mida enne ei, põhjalikult ei analüüsitud ja mitte kunagi ei rääkinud neist eh, need inimesed, kes soovivad Ühendkuningriigi välja tuua Euroopa Liidust. me peame sellest eh, halvast olukorrast kõige parema lahenduse leidma, mis toimiks nii Ühendkuningriigi kui Euroopa jaoks ja kui inimesed näevad, milline äh, tegelikkus tegelikult kaasneb Brexiti otsusega, neile lubati, et kõik probleemid lahenevad, et äh, nad hakkavad elama paradiisis, aga väga paljud äh, inimesed äh, siis, kui nad on näinud tegelikkust, ütlevad, et nad tahavad uuesti järele mõelda selle otsuse üle. proua Šuitsa, palun. aitäh, proua juhataja ma parafraseeriksin siin Manfred Weberit, kes ütles, et me peaksime tegelikult lõpetama äh, populismi kasutamise nende vastu, kes on Brüsselis. me, kõigi poliitikute kohus on positiivseid uudiseid Euroopa Liidu kohta levitada. härra Juncker, ma tahaksin tänada teid teie kõne eest, ma arvan, et see, kuidas te rääkisite, ongi see viis, kuidas me peaksime rääkima kõigis liikmesriikide parlamentides ja mitte üksnes siin kojas on tõsi, et äh, usaldus äh, Euroopas äh, on kannatada saanud pärast Brexitit, aga see ei ole hävinud. Euroopa Liit ei saa olla isoleeritud, ei saa ise hakkama saada oma probleemidega üksnes Pariisis ja Brüsselis neid lahendades, vaid neid tuleb lahendada ka Madridis, Ateenas ja Zagrebis. tahaksin teile tuletada meelde, et meie kolleeg härra Plenkovitš saab uueks Horvaatia peaministriks ja äh, äh, äh, Horvaatia kindlasti annab oma panuse uude välispoliitikasse. loodame, et kohtume teiega, härra Juncker, selleks, et oma uusi eesmärke paika panna ning tahaksin tänada teid ka selle eest, et te olete tööd teinud selleks, et tagada seda, et inimesed, kes töötavad ükskõik kus, saaksid sama tasu. see tähendab seda, Äh, tõelist Euroopa solidaarsust, äh, mida Euroopa aluslepingutes äh, mainitakse kuusteist korda, nagu te ütlesite. proua Toia, palun. Noi protagonisti della vita odierna dell'Europa non siamo certo degli eroi e forse aitäh. tänased tegijad pole võib-olla mitte kõige suuremad kangelased ja tegelikult lasub vastutus meil, vastutus meie äh, ajaloolise saatuse eest, meil peame vaatama, kas me oleme võimelised tulema sellest kõige rängemast kriisist välja. härra Juncker tuletas meile meie vastutust meelde ja tegi seda õigesti, täna ei saa olla lihtsalt ainult päevapoliitiline temaatika päevakorras, vaid küsimused on põhimõttelised me ei saa jääda ootajaks härra komisjoni ega ka nõukogu president, me peame eh, muuhulgas Brexiti puhul selgelt tegutsema eh, ja teades seda, eh, arvestama sellega, et arengu ja kasvu pakt ei saa olla ainult paber, me peame rakendama otsuseid arukalt ja me oleme seda oma kod-, kodanikele võlga. ja esit-, tahaksin nimetada veel kahte probleemi. võrdne maksustamine, õiglane maksustamine ja see on seotud, tihedalt seotud sotsiaalse võrdsusega, töötute kindlustuse ka ja Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikaga tervikuna. olen veendunud, et te toetate meid selles, et me püüame ka tulevikus kõige äh, nõrgemaid toetada ja abistada, meil on vaja see poliitika ellu viia ja meil on olemas selleks ka vastavad rahalised vahendid. härra äh, Pulman, palun. härra komisjoni president, te ütlesite täiesti õigesti, et Euroopas ei kulge asjad nii, nagu nad peaksid kulgema. paljudes val-, valdkondades puudub meil solidaarsus kui te seda ka väga õigesti ütlete, siis teil peab olema ka meile julgustav programm, liikugem julgesti edasi. kuid äh, sellest ei piisa, sest väga paljud probleemid ja nende lahendused on rahvusriikide tasemel blokeeritud. kui me räägime stabiilsuse ja kasvu paktist, siis selle pakti rakendamine sõlt-, peaks sõltuma tegelikult sellest, kas riik peab endal äh, administratiivset vesipead üleval või ta tõepoolest äh, teeb, äh, panustab sellesse, et vähendada tööpuudust ja siin peaks olema tegelikult ka rahaliste vahendite eraldamises erisus, kas riik on võime- ja valmis vastu võtma pagulasi või ei tee selleks mitte midagi, et siin solidaarsust üles näidata me peame oma finantspoliitilist reeglistikku muutma selleks, et komisjonile avaneks võimalus arukalt Euroopa Liitu juhtida. üks minut, palun, proua Garcia Perez. suur tänu, proua president, Euroopa Liidu väärtuste kadumine järjest rohkem natsionalistlikku egoismi, järjest pikenevad lahenduseta kriisid, selline on siis praegune Euroopa Liit. meie kätes on aga võimalus seda muuta. üheskoos suudame me päästa Euroopa projekti majanduskriis, rändekriis, pagulaskriis ja julgeolekukriis leiavad lahenduse vaid, kui me tegutseme ühiselt nüüd härra Junckeriga eesotsas peaksite te seisma vastu nendele, kes blokeerivad siin Euroopa Liidu ühiseid algatusi. jah, me võime loomulikult nõuda seda ja teist, me nõuame suuremat sotsia- või paremat sotsiaalpoliitikat, õigusi töötajatele ja me ei ole sellega nõus, et Portugalile ja Hispaaniale enam Euroopa Liidu vahendeid üle ei kanta ärgem luga, lubagem seda, et ähm, Euroopa Liidu unistus kaob ja uskugem edasi, et Euroopa Liitu on võimalik muuta. suur aitäh, nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde. sõnasoovijaid on väga palju, kas teie, proua, soovite esitada sinise kaardi küsimuse? või vaba mikrofoni voorus sõna, selge, vaba mikrofon, paneme teid siia äh, nimekirja juurde ja kõigepealt on sõna palun härra Kiotosel üks minut ja äh, sõna, kõneajast palun väga rangelt kinni pidada. What, what was the name yes,? Sorry, your, it's your sorry, jah yeah.. just teie, jah ma ei tahtnud öelda, et härra viis kaheksa neli, minu hääldus oli lihtsalt kehv. Eh, selleks, et probleeme lahendada, selleks me peame ka tõesti algatusi üles näitama, tegutsema, me peame selgelt välja ütlema, millised on meie suhted Türgiga. Türgi on oluline riik, kellega me koostööd ühelt poolt, aga teisalt me ei tohi ometi arvata, et et Türgi võiks saada Euroopa Liidu liikmeks ja lisaks on meil ka terve rida Brexiti dünaamikaga seonduvaid küsimusi, meil on ka liikmesriike, kes leiavad, et Türgi, kes näitab üles säärast demokraatiavastasust, ei saa olla Euroopa Liidu liige me peame suurendama Euroopa Liidu eelarvet, möödunud aastal valitses vastupidine tendents, aga meil on vaja Euroopa majandust digitaliseerida, kaasajastada ja vastu võtta tõeline kaasaegne kava noorte tööhõive suurendamiseks. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Lopez Aguilaril, palun üheks minutiks. Gracias, señora presidenta suur tänu, proua president, härra komisjoni president, te ise ütlesite, et sellest ajast, kui me siin alustasime kahe tuhande üheksandal aastal härra Barrosoga ja Lissaboni lepinguga seda olukorrast liidus arutelu, siis eh, nüüd on olukord veelgi kehvem, Brexit eh, ning eh, ühtekuuluvusprobleemid jah, teie kõned väärivad kiitust ja aplausi, aga kui me vaatame fakti, siis on täiesti õigustatud see, et kodanikud teisse enam ei usu. põhjus on täiesti lihtne, majanduskasv, mis on nullilähedane, hoolimata Junckeri kavast, väga levinud noorte tööpuudus, noorte tagatis, mis on täiesti sisutühi solidaarsuseesmärkide täitmata jätmine, nagu näiteks Portugali ja Hispaania trahvimine, mis on veelgi suurendanud ähm, inimeste negatiivset suhtumist Euroopa Liitu, kuigi tegemist on väga Euroopat pooldavate riikidega ühtlasi reaktsioon pagulaskriisi ees, referendum Ungaris, meil ei ole puudu mitte ideedest, vaid tahtest, et Euroopa Liit ei laseks käest viimast võimalust, enne kui on liiga hilja, enne kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta valimisi. kolleegid ilmselt panid tähele, et siin on tehniline probleem kellaga, nii et äh, kui seda parandada ei saa, siis annan teile lihtsalt märku. proua Ford, palun. aitäh, härra Juncker, te mainisite kohutavat mõrva. E, vihakuriteod on äh, täiesti häbiväärsed ja kuus inimest on sellega seoses kinni võetud. härra Juncker, aga te ei mainitud neid, maininud neid sadu kohalikke Harlowis, äh, Essexist, kes äh, on ühinenud selleks, et seda kuritegu hukka mõista. enamus brittidest soovivad rahulikke eh, ja rahumeelseid eh, läbirääkimisi selleks, et defineerida uut suhet eh, Euroopaga on väga sügavad kaubandussiht, sidemed Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, et kui Ühendkuningriik äh, välja visatakse ühtselt turult ilma pikaajalise plaanita, siis see tähendab see majanduslikke tagajärgi kogu Euroopale. mõlema poole läbirääkijad peavad võtma endale aega selleks, et äh, asjad tõesti õigesti otsustada ja proua Georgieva, te olete suurepärast tööd teinud ÜRO-s, aitäh!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 aga ei ole mingeid äh, tegelikke meetmeid selleks, et neid kriise lahendada. meil on äh, mitu erinevat paralleelset kriisi. seda näitab see, see, et ei ole õnnestunud leida toimivat lahendust rändekriisile, enamus Ühendkuningriigi kodanikke ei ähm, näe oma, endal tulevikku Euroopas, erinevaid kriise on nii põhjas kui lõunas, ükski neist kriisidest ei pea olema saatuslik, aga meil on vaja mõista, millised on nende kriiside äh, taga, põhjused ja tagajärjed, me peame tõesti asju õige nimega nimetama ja nimetama ka, kes on need inimesed, kes on teinud vigu komisjoni president peaks tõesti kaaluma, kas ta saab Euroopa Liitu kriisist välja juhtida või peab ta tagasi astuma. härra Preda, palun. härra president, olukord riigis on korporatiivne, kaks aastat tagasi ma hääletasin teie poolt, sellepärast et te lubasite ähm, kauba autoriõigusi reformida nii, et kõik oleks ähm, lihtsamini mõistetav, nüüd aga komisjon on teinud täiesti risti vastupidist, tegelikult ei puuduta autoriõiguses kuidagi ähm, siseriiklikku õigust ja te ütlete, et äh, kirjastajad või avaldajad peavad maksma selle eest, kui lisatakse linke nende artiklitele me peaksime ju soodustama seda, et ettevõtted saaksid olla konkurentsivõimelisemad rahvusvahelisel tasandil, sest et praegune olukord viib väiksema meedia mitmekesisuseni. Euroopa Parlament on nõudnud seda juba korduvalt. tänan ja nüüd lähme edasi härra Epiditeiuse juurde, üks minut, palun. aitäh proua juhataja. see, mida härra Juncker meile just praegu ütles, on vaid selle analüüsi kordus, mis on esitatud seni ilukirjanduslikus ja filoloogilises võtmes ümber töötatud kujul. kuidas on võimalik saavutada öö, äh, Küprose taasühendamine, kui Türgi sellele äh, vahele segab, Euroopa Liit on lihtsalt vait ega ütle mitte midagi. see on erakordselt keeruline olukord, kuidas on ometi võimalik äh, tagada Küprosel üle-euroopaline elustandard, kui näiteks äh, Kreekasse saabusid tuhanded moslemid ja nad soovivad šaria korda kehtestada kogu Euroopas. kuidas me saaksime võidelda noorte tööpuuduse vastu, kui me peame kolmandatest riikidest noori vastu võtma? ja muidugi, te, härra Juncker, võite muidugi Frontexi üle uhke olla, aga teil puudub täielik ettekujutus sellest, milline olukord tegelikult Kreekas valitseb meil on vaja Euroopat, kuid euroopalike väärtuste tasandil ja mitte nende ohtude tõttu, mis meid ähvardavad. tänan, sellega on vaba mikrofon lõppenud, ütleb härra president ja komisjoni nimel annab ta sõna komisjoni president härra Junckerile. palun, härra Juncker. härra president, mu lugupeetud daamid ja härrad ma tänan südamest selle arutelu eest. ka selle eest, mis öeldi komisjoni aadressil positiivset. negatiivset panin ka kõrva taha. kõik argumendid ehk ei ole võimalik siin ajalistel põhjustel esitada, kuid ma tahaksin tänada seda kõrget koda veel kord, võib-olla ma vastaksin Türgi osas, sest oma kõnes ma Türgi teemat ei käsitlenud. endiselt oleme me Türgiga intensiivsetes läbirääkimistes, mis puudutab viisavabaduse kehtestamist, tahaksin selgelt öelda, et viisavabadus viiakse ellu ainult siis, kui Türgi on täitnud kõik viisavabaduse kehtestamise eeltingimused. kuid ma tahaksin üles kutsuda olla nii mõneski punktis veidi kannatlikum, selleks et me jõuaksime Türgiga probleemid lahendada, ma arvan, et need saavad lahendatud. kuid selleks öö, võib-olla ei tule me ettenähtud ajaga toime, aga ma arvan, et me suudame seda kindlasti tead-, mõne aja pärast. ja ma leian, et äh, äh, teatud hetkest alates võime tõsiselt kaaluda Türgile viisavabaduse andmise võimalust. ma olen väga, mul on väga hea meel, et peaaegu kõik siin rõhutasid Euroopa Liidu sotsiaalse tugevuse tõhustamise vajadust. meil on vaja võidelda sotsiaalsete töövõtjate õiguste eest, me peame selles osas praegu konsultatsioone, ootame ära konsultatsioonide tulemused ja teeme siis omapoolsed ettepanekud. ma tänan teid ka selle eest, et te viitasite sellele, et EFSI vahendeid on vaja kahekordistada. see idee leidis laialdast toetust, me teeme seda. selleks, et tõepoolest EFSit efektiivselt ära kasutada ja sama kehtib äh, digitaalse arengukava kohta. Äh, on oluline, et me selles osas teeksime tööd õlg õla kõrval ja ma tänan teid härra parlamendi president veel kord. Äh, ja nüüd algab selle arutelu äh, viimane ring, finaalvorg, äh, fina-, finaalarutelu, Sarjanopoulos, palun. härra Juncker, te möönsite, et Euroopa Liidus on tegelikult praegu väga suuri probleeme on väga kõrge tööpuudus, e, inimesed ei leia tööd, meil on põgenikekriis, mis aina hullemaks läheb, mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes liikmesriikides, te ütlesite, et Euroopa Liitu ohustavad suured ohud, aga tegelikult on ohus Euroopa Liidu rahvad. me peame arvestama, et e, Lähis-Idas ja Aafrikas e, sekkutakse meie siseellu tõsiselt tulevad üha enam põgenikke ja tegelikult nende saabumisest lõikavad kasu eeskätt suured kontsernid. väga mitmed sotsiaaldemokraatidest peaministrid ja riigijuhid nõuavad senisest paindlikumast olu-, paindlikumat olukorda. jutt ei ole tegelikult aga kogu küsimuse lahendamises mitte olukorra lahendamisest, vaid sellest, et kapitalistid, suurettevõtjad lõikavad antud olukorras suurt kasumid. Need tuleb lihtsalt võimult kukutada, muid lahendusi ei ole. Er- härra Tehov, see Euroopa Komisjon ei kõlba mitte kuskile, sest äh, ta allutab Euroopa kodanikud islamiterrorile ja kuri- äh, ja vägivaldsetele islamistidele, nad toetavad valesid režiime, neonatse Ukrainas, Palestiina omavalitsusüksust ja Ankara režiimi, kuna äh, Euroopa demokraatiat hävitatakse nii ja paljud inimesed muutuvad äh, töötuteks, Euroopa kodanikud peavad selle kõik kinni maksma, e-, Euroopa Liidu, te ei kõlba kuskile, Euroopa Liidu juhtkond ei kõlba ka kuskile, Juncker peab tagasi astuma, kui ta seda ei tee, siis vaja oleks tagada see, et ei tuleks viisaliberaliseerimist Ukraina ja Türgiga, et ei võetaks vastu rohkem äh, rändajaid ja need, kes siia on jõudnud, tuleks tagasi saata ei tohi äh, Brüsselile anda rohkem volitusi, need tulevad äh, tagasi tuua siseriiklikule tasa-, tasandile ja nüüd härra Farage, palun. mulle öeldi Brexiti arutelus ikka ja jälle, et ei tule mingit Euroopa sõjaväge ega ka äh, sõltumatuid ähm, sõjajõud Euroopa Liidus, aga vot nüüd ongi see käes ja kõige äh, huvitavam, äh, mida siin kuulda ei ole, ei olnud mitte härra Juncker, kes rääkis paralleelsest juhtimisstruktuurist, vaid äh, siis, kui siin öeldi, et ähm, kaduge minema Ameerika, me saame ise ka hakkama. nüüd, kui teil on sõltumatud sõjajõud olemas, siis äh, tekib ka parem argument selleks, et neid kasutada. härra Verhofstadt äh, Liibüa ja muude juhtumite puhul te justkui hirmsasti tahtsite seda, et Euroopa Liit hakkas, hakkaks kuskil sõjaliselt sekkuma, nii et see, mis siin täna välja käidi, on potentsiaalselt väga ohtlik ja ma nüüd ei tea, et kui see panna referendumile üle terve Euroopa Liidu, siis kas inimesed seda ideed toetaksid? roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Harms, aitäh, härra president! ka mina tahaksin ka midagi Türgi kohta öelda, ma räägin peaaegu iga päev Türgi kolleegidega, aga kolleegidega ka Ukrainast ja see küsimus on meie jaoks endiselt päevakorras. minu arvates et demokraatlikud arengud on võib-olla võimalikult ainult äh, väljaspoolt äh, juhendades, kuid meie äh, kohustus on toetada neid riike demokraatlike arengute teel ka siis, kui nad on alles nende arengute alguses, nii Ukrainas kui ka Türgis. härra Farage te teete meist natsionalistid. esiteks tahan rõhutada, et kõigepealt olin ma väga kurb selle üle, et britid on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Teie olete ju see, kes eh, britte veenis, et homsed väljakutsed on võimalik lahendatavad siis, kui me pöördume tagasi eilsesse tagasitee eilsesse pole kunagi veel head tõotanud. tulevik, Euroopa Liidu tulevik, Euroopa kontinendi tulevik öö, on nende päralt, kes on võimelised ja valmis selle tuleviku nimel ühiselt tegutsema. meil on hea meel, et me oleme ühiselt söandanud kõiki neid samme astuda ja mul on väga kahju, et mina kui sakslane pean seda ütlema Briti natsionalistile. Die... uue fraktsiooni nimel palun proua Tsema. mul oleks kaks märkust. ma ei usu, et kodanikud tunnevad ennast turvalisemalt, kui äh, Euroopa Liit püüab sellise äh, Äh, poolkäratsejana üles astuda. mulle tundub pigem, et äh, kui ka Euroopa Liidu kaitsejõud üles ehitatakse, sekkub Euroopa Liit tulevikusse niisest sagedamini sõjalistesse konfliktidesse. Te rääkisite sellest, et meil on vaja erasfääri senisest suuremat kaitset, aga kuidas äh, te suhtute sel juhul siis Euroopa Liidu äh, põhiõiguste harta äh, läbirääkimistesse, kui seda läbirääkimistel kõiki neid eiratakse? teen väga lühidalt, härra president, Rebecca Harmsi šokeeris see, milliseid sõnu kasutas härra Farage, mind see ei üllata kuidagi, sellepärast et härra Farage on justkui ähm, alkohoolik, kes kurdab selle üle, et ta ei saa baaris ähm, õlut juua. see on lihtsalt naeruväärne vähemasti ühelt poolt, aga teiselt poolt pole see sugugi naeruväärne, sellepärast et olukord on selline, et populistid ja natsionalistid ei tegele mitte Brexitiga ega ka Ühendkuningriigi rahva huviga või Briti tööstuse huvidega, vaid nad lihtsalt tahavad Euroopa Liidu lammutada, nad tahavad sellele otsa peale teha, see on nende peamine eesmärk, sellepärast nad siin kojas veel edasi ongi. ja on ju täiesti naeruväärne et meid rünnatakse sellepärast, et me tahame Euroopa Liidu kaitsejõude, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide president ise on öelnud, et me peame võtma ise endale vastutuse oma kontinendi üle ja ei saa alati meie eest vastutada Ameerika sõjavägi. ja nüüd jah, te kritiseerite meid Liibüa operatsiooni osas, teie olete niikuinii kõikide diktaatorite sõber üle maailma, sealhulgas ka Putini ja Gaddafi sõber. jah, härra Verhofstadt ja härra härra Verhofstadt, teile on küsimus, kas te olete nõus, et härra Kaar teile selle küsimuse esitab? härra Karv, ta tahab teile küsimuse esitada, sobib jah, aga palun. suur aitäh, härra president, härra Verhofstadt Teie, kes te soovite tihedamat sõjalist koostööd Euroopa Liidu sees, siis on ju tegelikult ka neutraalsete riikide traditsioon siin Euroopa Liidus Iiria, Iirimaa, Austria ja äh, Rootsi, nii et mis saab siis nende riikide neutraalsusest? ma ei näe siin mingisugust vastuolu, et meil on Euroopa Liidu kaitsejõud ning teiselt poolt äh, NATO, minu arvates on see lihtsalt see, et me arendame edasi Euroopa Liidu NATO sammast, mis on absoluutselt vajalik selleks, et taastada kontroll meie omaenda maailmajao üle. kallid kolleegid, palun võtke istet. Need, kes püüavad siin veel vahekäikudes arutelusid maha pidada. kuulge, pidage neid arutelusid kas saalis väljas või pidage neid hiljem. ja nüüd ETSER fraktsiooni nimel kolleeg Kamal, palun. aitäh on tegelikult väga tore rääkida pärast Keith Hofstadti siin pärast seda, kui me muutusime suuremaks kui tema fraktsioon, ei ole mul seda võimalust olnud. aga ma ei ütle, et see koda siin koosneb natsionalistidest, aga kui te äh, jätkuvalt eirate seda, et tuleb äh, Ähm, keskenduda äh, Euroopa integratsioonile, selle asemel, et luua töökohti, siis äh, populistid võidavad. jah, Ühendkuningriik lahkub äh, Euroopa Liidust, aga see ei ole nii, et keegi sellest võidaks. meil on vaja seda, et me mõlemad oleksime jõukad, Euroopa Liit ja Ühendkuningriik jätkuvalt teevad koostööd, neil on vaja poliitikaid selleks, et tagada turvalisust, töökohti ja võimalusi. kodanikud kõigis riikides, mis siin esindatud on, vajavad seda, aga ma kardan, et siin me kuulsime äh, vanu äh, mantraid, äh, vana juttu Euroopa Liidu ühendamisest. ja nüüd saab sõna härra Pitella. aitäh, härra president. kui ma kuulen siin nüüd ikka ja jälle kolleege Farage ja Le Pen, kes ütlevad, et jah, te peate aitama meil Brexitit äh, ellu viia, siis äh, ma olen üllatunud. Te olite, nad olid ju alati veendunud äh, ja soovisid Brexitit ja Brexitit ja nüüd nad ei ole võimelised seda ellu võima teie ja siis te, aga teie olete ju tegelikult need kuradid, kes oma Äh, valedega Briti rahva eksiteele viisid, nad langetasid äh, sellise otsuse, mis äh, on kahjulik Briti rahvale ja Euroopa Liidule samuti. ja teine asi, vaesus, sissetuleku ümberjagamine, sotsiaalne dumping, jätkusuutlik majanduskasv, need on meie prioriteedid, aitäh, härra Juncker, sellepärast et need on ka prioriteedid Euroopa Komisjoni jaoks. kolmandaks, te rääkisite täna hommikul kapitaliturgude liidust. meil on nüüd äh, Turgude Liit ja Pankade Liit on vaja äh, lõpule, lõpuni välja kujundada, me peame tegema tööd selle nimel, et meil oleks poliitiline liit Euroopas, see on suureks väljakutseks meie jaoks ja siis te ütlete, et äh, Pitella unistab, aga me peame unistama selleks, et saavutada neid asju, mis oleksid paremad, meil peab olema selle jaoks ka jõudu, mis äh, saab tulla ainult ühtsusest, Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendiga ütles juba äh, härra Delors äh, peavad tegutsema käsikäes, kui me oleme ühtsed, siis me võidame ja saame ellu viia oma äh, unistused ja nüüd EVP eh, fraktsiooni nimel kolleeg Weber, härra president, härra komisjoni president, härra Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. täna me kuulsime tõesti väga asjalikke tooni, sest inimesed ootavad meie käest asjalikke vastuseid programmiga, mille härra Juncker täna meile tutvustas eh, mille ta nüüd eh, on välja töötanud, seda ta teeb selle kõrge koja toetusel ja ma olen kindel, et me saavutame selles osas ka tulemusi. selle tõestuseks on tänane kolmetunnine arutelu. nüüd on küsimus selles, kas ka liikmesriigid äh, suudavad nõukogus omavahel kokku leppida põhilõunatiival põgenike küsimustes ja kas äh, liikmesriigid äh, suudavad siiski ühiselt mõelda, sest et mulle tundub, et vahel on tegemist nagu lasteaiaga kes ei ole võimeline meie aja vast-, väljakutsetele tõsiseid vastuseid andma. kolmandaks, kui me räägime siin populistidega, ekstremistidega vasakul ja paremal, siis ma tahaksin öelda, et ärge olge pahased, Brexit, siis ma leian, et selle mõju Euroopas on selline, et täna neutraalsete küsitluste tulemusel näeme, et väga kõrg, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on olulisel määral tõusnud toetus Euroopa Liidule, minu koduriigis Saksamaal on toetus Euroopa Liidule suurem kui viimati tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal. seda sellepärast, et inimesed Euroopas näevad, et mitte Berliinil, Pariisil või Roomal on mingid probleemid, vaid inimesed näevad, et nüüd on Londonil suur probleem, suur probleem. isegi äh, väljaastumise protagonistid, nende väljaastumise äh, juhid on, on nüüd tõepoolest pildilt kadunud, Farage astus tagasi Äh, äh, need, kes toetasid, need suures jaos valetasid ja kui me tõeksime, peaksime positiivselt alustama Brexiti debatti, siis ei ütle mina ainult äh, britid Brexit on Brexit, vaid ka meie, eurooplased, peame ütlema, Brexit on Brexit, aga see tähendab Ühendkuningriigile väga ränka teed ja miks need niisugused kibedused, kibedad tulemused ühel hetkel kätte saabuvad, need on need küsimused, mida Farage peab oma lastele ühel päeval vastama. ja Brexiti diskussioon näitab meile selgelt, et Euroopa tee on õige tee. härra Weber, saadik Coburn tahab teile küsimuse esitada ta on ju üks neist, kes siit ära minna tahab, siis ma palun, et te aktsepteeriksite härra Coburni küsimust aitäh, härra president. härra Weber, ma ei tea, kas te hiljuti olete Pariisis käinud? ma ei olnud seal tükk aega käinud, aga kui ma Pariisis käisin, vahetasin ronge, siis äh, mind üllatas see, kui palju inimesi magas äh, Pariisi pulvaritel. kui teie meelest see probleem ei oleks, äh, siis ma ei tea, mis teie jaoks probleemiks on ja mis puudutab noori, siis noored Ühendkuningriigis toetavad Brexitit ja ma arvan, et järjest rohkem inimesi Prantsusmaal ja teises teistes riikides on nõus minuga. härra Weber Äh, tegelikult ausalt öeldes ei ole asi seda väärt, et äh, anda järjest enam populistidele sõna niisuguste äh, asjade rääkimiseks. tulevikus ei peaks neile kõneaega andma, aga kui tema sõnavõtt näit-, härra kuid tema sõnavõtt näitab väga selgelt, kuidas populistid ja ekstremistid tegelikult oma poliitikat ajavad. Nad suruvad tõe tahaplaanile ja kui me seisame komplekssete probleemide ees, siis nad neid lahendada ei suuda ja sellepärast peame meie need probleemid lahendama, aitäh. härra Viiba. härra Veeber, keegi ei ole selles majas kohustatud seda küsimust aktsepteerida. Te oleksite, härra Veber, võinud ju öelda, et ma ei kavatsegi seda küsimust äh, vastata, nagu te näete, äh, teile esitati küsimus, aga sellele vastust kuulata ei tahetud, nii et arvestage, kallid kolleegid, seda tulevikus. suur aitäh ja